okei okay.. niisiis. katsume alustada, võtke palun istet. We are not, we are not, we are not voting yet. me veel ei hakka hääletama. nii et rahunege maha kõigepealt. nii. päevakorrapunkt number üksteist punkt üksteist kannab nime euro ja muude rahaühikute kaitsmine võltsimise eest kriminaalõigusega. Pablo Salba on meie raportöör äh, ja äh, ta tegelikult äh, tegemist on siis ühe raportiga, mis läheb juhatuse liikmele ja Pablo saabki kõigepealt kohe sõna. suur tänu, suur tänu komplimendi eest nagu te teate, tegu on arvamusega ja selle eesmärgiks on tugevdada, eh, see on arvamus direktiivi kohta, mille eesmärgiks on eh, harmoneerida eh, rahaühikute kaitsmist ja ja asendada määrust tuhat kolmsada kolmkümmend kaheksa murd kaks tuhat üks me toetame seda algatust, eriti kõik seda, mis puudutab sanktsioonide äh, karistuste harmoneerimist. me, see peaks äh, olema, äh, see oleks, peaks olema stiimul selleks, et võidelda euro ja teiste vääringute võltsimise vastu. selles valdkonnas on äh, selles valdkonnas on ütlustamine täiesti mõistetav, sellepärast et e, Euroopa Liidus seitsmeteistkümnes liikmesriigis on euroametlik vääring ning see tähendab seda, et e, euro peab väärima meie kodanike usaldust, seega peame tegema kõik selleks, et euro oleks kaitstud Euroopa Liidu piires. raporti eesmärk, nagu me seda ka rõhutasime, Äh, on see, et tuleks teha kõik selleks, et kõigil liikmesriikidel äh, oleks olemas ühesugused vahendid koostöö tegemiseks. kavatsus on loomulikult äh, säilitada võimalikult suur ühtsus ja ühtlus teiste ECONi komisjoni raportitega eriti selles osas, mis mm, puudutab äh, siis äh, süüdimõistvate kohtuotsuste avalikustamist äh, ja karistuste proportsionaalsust ning subsidiaarsust, samuti ka reguleerimisala, see peaks olema väga laiapõhjaline reguleerimisala mis puudutab ka lõpetamata võltsinguid, võltsitud pangatähti ja münte ja et keskendutakse ainult eurole, vaid ka teistele vääringutele, mis äh, äh, Euroopa Liidus ringlevad. ning see äh, puudutab ka õigusrikkumisi, mis on seotud pangatähtede, müntide, tootmisvahendite ja toormaterjalidega ning samuti üritasime tugevdada kõike, mis puudutab äh, Ähm, info edastamist, äh, tihedamat, koordineeritumat äh, koostööd vastutavate võimuesindajate vastu. sooviksin tänada kõiki kolleege, kes esitasid muudatusettepanekuid, Elisa Ferreira, Ashley Fox, äh, Jean-Pierre Audi ja veel palju teisigi. meil olid omavahelised kohtumised Eh, kas kolleegide või kolleegide esindajatega, nii et, ehm, et jõuda kokkuleppele ja olen valmis ära kuulama teiepoolseid arvamusi. Elisa. Elisa, palun. suur tänu, Sharon. mul ei olegi tegelikult mitte väga palju lisada kolleeg Pablo Salbo poolt juba öeldule kuid ühte asja ma tahaksin siiski veel rõhutada, nimelt see komisjoni ettepanek on tõesti äärmiselt oluline, kuivõrd äh, ta toob siis ja toestab äh, kriminaalkaristusi äh, euro ja muude väri, vääringute võltsimise korral nii et äh, meil on äh, neid uusi samme väga vaja, äh, see ettepanek on täiesti ajakohane. aga ühtlasi ma tahaksin tänada meie raportööri selle töö eest, mille ta on ära teinud selle ettepaneku kallal. tema arvamus on, korralik arvamus ja ettepanekud väga head. Need muudatusettepanekud, mille ta on esitanud meile analüüsimiseks peaksid äh, tõesti komisjoni esialgset ettepanekut üsna oluliselt äh, parandama. aga mõned aspektid ma tooksin veel välja, kuigi äh, raportöör nendest juba rääkis. minu meelest on väga oluline, et avalikustataks ka äh, Äh, karistused, sellepärast et ähm, kui äh, me avaldame selle, et äh, üks või teine on saanud karistada ja millise trahvi ta on saanud selle eest, peaks heidutama teisi samale teele minemast ja minu meelest on need elemendid väga olulised muudatusettepanekud, nagu ma ütlesin, on väga olulised ja puudutavad äh, tõesti olulisi valdkondi, koostöö on sujunud raportööri ja variraportööride vahel väga hästi. ja tahtsin veel nii palju öelda, et meie fraktsioon toetab seda terve mõistuse lähenemist ja me tahame siis eh, jõuda kindlasti kompromissettepanekuteni, eh, nii nagu me eelmisel variraportööride kohtumisel ka ütlesime, nii et eh, Pedro, suur tänu, Pablo, vabandust, suur tänu ja ma arvan, et see ettepanek on väga positiivne ja täiesti põhjendatud. suur tänu, kas Alde eest räägib keegi? ehk tundub, et mitte. roheliste nimel siin on öeldud, Rui Tavares peaks teie variraportöör olema. nojah, ega ma Rui ei ole, aga rahvasaadikuna ei anna ma kunagi käest võimalust äh, sõna sekka öelda ma ei tea nüüd, kas ma peaksin siin raportööri kritiseerima või hoopis äh, talle tunnustust avaldama, sellepärast et me oleme nõus kõigega, Äh, mis ta ütleb, ehk teisisõnu äh, peaksime teda kritiseerima selle eest, et ta ei ole olnud piisavalt julge ja ei ole vastu, äh, ei ole problemaatilisi ettepanekuid esitanud, julgeid ettepanekuid. aga või on siis asi selles, et, et siin ei olegi mingisuguseid vasturääkivusi ja tüliõunu see ei tekita ja nii see vist on, see on hea ettepanek ja kogu lugu. Olle Schmidt, kas teil on midagi öelda? kuigi ma ei peaks praegu sõna võtma, sellepärast et äh, meie koduriigis on küll üks teine vääring käs-, kasutusel, aga äh, organiseeritud kuritegevuse vastases ajutises komisjonis oleme me tõstatanud juba selle teema, nimelt viiesaja eurosed rahatähed. ma arvan, et äh, see on rahapesu kontekstis väga-väga oluline ja me peaksime need keelustama aga nüüd läheme siis ametlike variraportööride juurde ja sõna saab Ashley suur tänu, proua esimees. natukene avaldas äh, mulle pettumust äh, see, et mitte ükski minu muudatusettepanekutest kompromissidesse ei jõudnud. minu meelest on oluline, et äh, me kaitseme mitte ühtset valuutat võltsingute eest, vaid kaitseme kõiki vääringuid, aga ärgem unustagem ka lähimuspõhimõtet ja mulle tundub, et see arvamus seda põhimõtet rikub, tuues sisse miinimumkaristused kriminaalõiguse rakendamine ja miinimumkaristused, see on asi, mida peaksid reguleerima liikmesriigid ja sellepärast meie fraktsioon, konservatiivid, seda arvamust ei toeta. hea küll, kas keegi soovib veel sõna sellel teemal? tundub, et mitte. Euroopa Komisjon, kas komisjon soovis sõna saada? suur tänu, proua esimees. lubage tunnustust avaldada sellele tööle, mille on ära teinud teie arvamuse koostaja. veenav seisukoht äh, ja äh, muudatusettepanekud samuti äh, kohased. komisjon toetab väga paljusid muudatusettepanekuid. eriti saame toetada raportööri ja variraportööride seisukohta miinimumsanktsioonide kohta. komisjon seda tõesti hindab kõrgelt, et teie seisukoht läheb meie seisukohaga kokku ja heameelt valmistab ka see, et miinimumstandardid maksimumkaristusele, mis siis on siis kaheksa aastat, on samuti leidnud raportööri toetuse ja ta on ise sedagi laiendanud ja laiendanud siis nendele, kes toodavad võltsimiseks vajalikke seadmeid ja ma tahaksin eh, rõhutada seda, kui oluline on jätta sisse selles instrumendis viide Genfi konventsioonile. see on väga oluline selleks, et tagada mittediskrimineerimise põhimõte vääringute vahel, see on üks meie ettepaneku peamiseid elemente ja meie ettepanek äh, täies mahus põhineb Genfi konventsioonil, nii et äh, komisjon on selle raportiga ja selle muudatusettepanekutega väga rahul. Pablo, teen lühidalt. Äh, suur tänu, Elisa. Philipp, suur tänu sinu sõnade eest ka. ma täpselt ei saanud muidugi aru et äh, kas äh, siin on nüüd tegemist sellega, et äh, rohelised toetavad mind lihtsalt sellepärast, et tahavad Saksamaal meie meestega koalitsiooni saada, see selleks, aga ilus oli neid sõnu kuulata sellegipoolest. Olle, viiesajased rahatähed, Silvi ettepanekud on arvesse võetud, siis rahatähed viiesajased ja kahesajased ma olen teiega täiesti nõus, et me peame äh, võitlema nende võltsimiste vastu nii palju kui võimalik. ja igal rindel. Ashley, suur tänu ka teile esitatud muudatusettepanekute eest. kompromissmuudatusettepanek on ju tegelikult kirjutatud äh, karistuste osas, aga meie seisukohad lähevad lahku siis äh, nende maksimum ja miinimum ähm, karistuste ettekirjutamise osas. ega mulle see hea meelt ei valmista, et me eriarvamusele jääme, aga võib-olla siiski on konsensus veel võimalik. ja lõpetuseks suur tänu kõigile ja suure heameelega tegin seda tööd, suur tänu! suur tänu! hääletame komisjonis kahekümne neljandal septembril ehk siis praegu, täna Mahari minuti pärast ja eh, vastutav komisjon hääletab kolmandal oktoobril ja täiskogu kuupäeva veel ei ole. täpselt oleme ajagraafikus, eh, see teema on lõpetatud ja läheme edasi siis hääletuse juurde. kas hääletusdokumendid on kõigil olemas? ent palun okay, if you've got your cards. <laughs> hääletuskaardid on teil olemas, pange masinatesse, palun. ja kontrollhääletus. kõik vajutage jaatavat nuppu, palun. Right, so who's missing? kellel kaarti ei ole. Otmar Karasel pole kaarti kaasas ja Svenil on vist. kui lugema hakkame, siis äh, võib-olla te lüli-, tasalülitate teineteist. Pole hullu. aga kui te nüüd tõesti siin endale liitlasi otsite, siis lähevad hääletustulemused parlamendis hoopis huvitavaks. ise hakkasite seda juttu ajama muuseas, Sven enne siin Werneriga ka koridoris ajas mingit juttu. There's, there's a lot of fraternising going on. vennastumine on täielik siin Roheliste ja Rahvapartei vahel järsku. ühesõnaga, oleme nüüd valmis. You turned it, did you do a test? No, yeah, I did. Yeah, okay, right, okay. Right, so here we are niisiis, läheme hääletuse juurde. muudatusettepanek nelikümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek number üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromissmuudatusettepanek A, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kompromiss B poolt, vastu, vastu, vastu võetud. viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. puu teile kõigile. ei ole vastu võetud viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viies poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss C poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss D poolt vastu, erapooletud vastu võetud seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss E poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss F poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksas poolt. Theodor palub sõna. härra Stolojan suur tänu, proua esimees, ma tahaksin teie tähelepanu pöörata muudatusettepanekutele kaheksa ja seitsekümmend kuus, mis on identsed. läbirääkimiste ajal tahtsime me võtta välja komisjoni pädevuse delegeeritud õigusakte esitada, kuid saades õigus nõu meie õigusteenistuselt, pidime selle asja juurde tagasi tulema, sellepärast et iga-aastased tööprogrammid juriidilisest seisukohast ongi delegeeritud õigusaktid ja seega me paneksime siia miinus hääletusnimekirjas, mitte plussi. nüüd oleks võite võinud selle ju ka tagasi võtta, ütleb proua esinaine. raportöör tahab siis nüüd need muudatusettepanekud maha hääletada, poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. seitsekümmend seitse poolt, vastu. seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. Läheme elektroonilise hääletuse juurde siin nüüd nende osas ei ole äh, Roheliste ja Rahvapartei liitlas, liitu. okei, that is, that is reject. tagasi lükatud. koalitsiooni ei tule. maha hääletatud muudatusettepanek number üheksa, poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. kompromiss G, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üksteist poolt, vastu, era-, kontrollime palun üheteistkümnendat jõudsite hääletada?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 erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss O poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, P poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss Q poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli, nüüd kompromiss R poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd elektrooniline hääletus, tekst muudetud kujul, hääletus on avatud. nüüd on hääletus suletud nelikümmend kaks nelikümmend kaks pluss kaks poolt, siis nelikümmend neli. keegi vastu ei ole, üks on erapooletu. ja nüüd hääletus seadusandliku resolutsiooni osas ja võib-olla on tulemus isegi sama et see on suletud ja tulemus sama. aga nüüd veel mandaat ka. mandaadi osas tuleb hääletada. uus kodukorra artikkel seitsekümmend. raportöör, ma eeldan, et te tahate menetluse avada. härra Solojan, jah, ma tahaksin, et kõik variraportöörid ja teised kolleegid äh, oleksid äh, valmis koostööks selle raporti puhul, seda te olete seni üles näidanud, see oli äärmiselt delikaatne raport ja loodetavasti siis triloogi äh, jooksul õnnestub meil oma seisukohtadest kinni pidada ja ma teeksin ettepaneku algatada triloog ja mitte minna asjaga täiskogu ette. esines e raportöör on teinud siis ettepaneku, et me läheksime esimese lugemise mm, kokkulepete arutelule ja tahaksime siis eesmärgiks seada kokkuleppe esimesel lugemisel, mandaadiks on seesama arvamus, mille me vastu võtsime, vabandust, raport, mille me vastu võtsime ja, ja meeskond on siis äh, esimees, aseesimees ja raportöör ja variraportöörid, elektrooniline hääletus mandaadi osas, palun. kui te olete poolt, siis te olete nõus sellega, et me avame läbirääkimised. nelikümmend 40 nelikümmend kolm poolthäält, nelikümmend kolm kolleegi soovib läbi, avada läbirääkimised, kolm mitte. asi läheb nüüd juba üsna keeruliseks. aga läheme edasi. järgmine punkt hääletusel, punkt number kolmteist, euro ja muude rahaühikute kaitse võltsimise eest. seda me just siin arutasime, olete kõik valmis? sõidame muudatusettepanek viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neliteist poolt. vabandust, see langeb ära. kuues poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viisteist poolt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 on tagasi võetud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, esimene poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmteist on tagasi võetud, neljas poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd elektrooniliselt hääletame arvamuse teksti osas täies mahus. jõudsite kõik hääletada? nelikümmend üks poolt, neli on vastu ja erapooletuid ei ole. Right. That, that's all. nii palju siis hääletustest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

okei okay, um.... härra Pitella, kes on raportöör Euroopa Keskpanga aastaaruande osas, on saali poole teel. me saime natukene liiga kiiresti ühele poole. härra Pitella oli lepituskomisjoni juhtimas ja seega peame nüüd ootama umbes viis minutit, enne kui ta kohale jõuab, aga üritame siis üsna kiiresti jätkata, saame täna võib-olla isegi kiiremini ühele poole Okay. Uh, Gianni's uh, arrived, so. nii, raportöör uh, on kohal, me oleme eh, pisut uh, ajast ees, raportöör ei jäänud sugugi hiljaks. kas oleks võimalik uh, vestlused lõpetada nüüd? Eh, tegu on siis seega aastase raportiga Euroopa keskpanga kohta kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta aruannet puudutab see, kuid ilmselt soovitakse eh, öelda midagi ka selle kohta, mida keskpank on teinud kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, me tavaliselt ei mm, lase ennast häirida sellel ja, ja räägime ka sellest, mis praegu käesoleval aastal toimub, palun raportöör. E per... suur tänu, suur tänu kõigile kolleegidele, suur tänu selle eest, et te mind nii kannatlikult ootasite ma eh, olin lepitusmenetluses eh, parasjagu eh, selles, mis puudutab e e eelarvet ja see oli üsnagi keeruline protsess. suur tänu kõigile kolleegidele, suur tänu kõigile poliitikutele, kes esitasid mulle omapoolsed arvamused. kui ma analüüsisin muudatusettepanekuid, siis ma nägin, et seal oli kuus põhilist küsimust, Rahvapartei äh, ja ALDE puhul eh, tunnistatakse Euroopa Keskpanga positiivset eh, rolli euroala eh, majanduses, majandusliku stabiliseerimise pärast. soovitakse suuremat vastutust Euroopa Keskpangale ja nagu te teate, on EKP-l praegusel hetkel suuremad pädevused ning sellega, selles osas peab ütlema, et hindan kõrgelt äh, kolleeg Polsi äh, muudatusettepanekuid, sest seal on välja pakutud Euroopa Keskpanga äh, miinimum, miinimum tegevusnõuded oluline on ju Euroopa Keskpanga tegevus eelkõige just VKE-de jaoks äh, ning selles osas on muudatusettepanekuid ka e-, esitatud. ja samuti äh, Fund for Funding äh, toetamine on olnud viimasel ajal Euroopa Keskpanga oluliseks tegevusvaldkonnaks samuti ka, eh, samuti ka eh, vekslite garanteerimine on eh, oluline osa nende tegevusest, mis on väga tähtis praegusel, praegusel kokkuhoiu ja kärbete perioodil. selle küsimus, selles osas esitasid muudatusettepanekud kuued. on erinevaid arvamusi Euroopa Keskpanga statuudi osas Eh, et ta tegeleks ka muuga kui hindade stabiliseerimisega. loodetavasti eh, jõuame ka Euroopa eh, ühisraha stabiliseerimisega pisut kaugemale ja toetama euro staatust rahvusvahelisel tasandil ning kolleeg Kaal esitas, esitas omapoolsed arvamused selle kohta, omapoolsed muudatusettepanekud selle kohta meil äh, toimuvad selles osas ka äh, kohtumised variraportööriga järgmisel nädalal. suur tänu ja nüüd saavad sõna variraportöörid äh, ja kõigepealt saab sõna härra Ilde Kuul. elnök asszony, és köszönöm a jelentéstevőnek is ezt a munkát, amit végzett. tänan, proua esimees ja tänan raportööri tehtud töö eest on esitatud mitmeid muudatusettepanekuid, kuid neid on võimalik jagada rühmadesse ja nagu oleme seda ka varasematel aastatel teinud, peaks meie eesmärgiks olema siin saavutada lisaväärtus kommenteeriksin mitte ainult muudatusettepanekuid, vaid äh, teeksin mõned üldised kommentaarid. meie lähtekohaks oli nagu ka eelmisel aastal aasta aruanne, Euroopa Keskpanga aasta aruanne. ja me nõuame, et kui juba aluslepingutes on Euroopa Keskpanga ülesanded niivõrd selgelt ära toodud, siis peame neist ka kinni pidama. igal liikmesriigis, igas liikmesriigis on praegu väga olulisel kohal uute töökohtade loomine, uute laenu konstruktsioonide loomine, aga see ei ole Euroopa Keskpanga põhiline ülesanne võib küll olla selliseid soove, aga see ei ole meie ülesanne. ma arvan, et on oluline rõhutada, et õntesüsteemis ja, ja teistes valdkondades mängib Euroopa Keskpank väga olulist rolli ja nii on turul võib-olla tekkinud teatav äh, raha ülejääk, nii et Keskpank on oma rolli täitnud ja on vältinud valuutakursside tõusu. ma leian, et on väga oluline, et juunis langetati intressimäärasid kuid nõustun ka nende kolleegidega, kes äh, leiavad, et äh, liiga kaua madalal hoitud intressimäärad võivad äh, pika, pikemas perspektiivis avaldada negatiivset mõju. tingimuslikkus, tingimuslikkuse kohta ütleksin, et olen selle poolt, et reaalmajandus peab hoolimata ne-, neist tingimustest ise peab ise suutma majandust elavdada ja me peame võtma meetmeid selleks, et, et oleks võimalik intressimäärasid langetada Euroopa majandus- ja ärisektorites ei ole põhilised probleemid tekkinud mitte seetõttu, et ei ole piisavalt laene, see on ainult osa probleemist. mis eh, puudutab väärtpaberiprogrammi, siis eh, ma leian, et see on äärmiselt oluline programm ja tooksin siin esile, et mis puudutab valitsuste probleeme, siis see ei kujuta endast pikaajalist lahendust, sest ähm, keskpanga ülesannete hulka ei kuulu liikmesriikide eelarvete toetamine. ma tervitan seda, et neid, nendele meetmetele ei ole pandud äh, piir määrasid lagesid, nende maht oli piisav ja lähitulevikus äh, peab äh, siin kasutama väga ranget tingimuslikkust, ainult äh, range tingimuslikkuse puhul neid jätkata. nõustun kolleegidega, kes esitasid oma muudatusettepanekud, mis, mis tooksid endaga kaasa lihtsustamise ja ma toetan äh, ka seda mõtet, et Keskpank peaks nende meet-, peaks nende meetmete lõpetamise alguma, alustama siis, kui surve turgudel on vähenenud. ma ei saa toetada neid muudatusettepanekuid, mis äh, soovivad äh, tõsta keskpanga inflatsiooni eesmärke erinevatel põhjustel, selleks, et liikmesriikide eelarvesid korrastada, see, eelarveid korrastada, see ei ole minu jaoks vastuvõetav põhjus. ma arvan, et on väga oluline rõhutada, et Euroopa Keskpanka tuleb juhtida demokraatlikult. kuid mul on sellest veidi teistsugune ettekujutus, kui mõnedes muudatusettepanekutes on ära toodud. ma olen selle poolt, et sõltumatus et sõltumatus saadakse pärast keskse mandaadi realiseerimist. ja sellest tuleneb, et need muudatusette-, et toetan neid muudatusettepanekuid, mis näevad ette rahandusalase dialoogi jaoks väga ähm, intensiivset arutelu, seda on ka täiskogul ka mitmeid kordi mainitud. Need uued järelevalve ülesanded pangaliidu sees peavad olema üksteisest lahutatud ja viimane märkus veel variraportööride koosolekul koosolekul ähm, veel arutatakse seda, kuidas erinevat asutust äh, pädevusi üksteist lahutada. nüüd äh, need erinevad muudatusettepanekud, mis puudutavad Eurot kui rahvusvahelist äh, rahulikud või naiste roll keskpanga nõukogus, need kõik ei puutu hetkel asjasse, vaid neid arutame veel variraportööridega tulevastel koosolekutel, aitäh! Thank you very much uh, now for the LD group Niels Torvald. suur tänu ja järgmisena saab sõna härra Torvald suur tänu, ma kõigepealt sooviksin täna raportööri tema rap-, töö eest, ma ei hakka siin kõiki muudatusettepanekuid äh, läbi arutama, mõningaid neist juba arutati siin ja teised olid neist tähtsusetud. tahaks lihtsalt kaks või kolm äh, ära mainida kõigepealt. ma arvan, et see ei ole nüüd see koht, kus äh, võiksime, peaksime paluma aluslepingute ülevaatamist see ei käi selle raporti äh, tegevusala alla. ja ma istun Silvi kõrval, kuigi ta lahkus, esitas ta ju siiski muudatusettepaneku äh, akadeemilise intellektuaalse poliitilise debati kohta, meil äh, oleks seda vaja. meil ei ole mõtet seda raportis eraldi mainida, kuid ma ei leia, et me ei peaks seda küsima. kuid me ei toeta äh, seda, et selle praegusel hetkel aluslepingud üle vaadatakse. kuigi me võime muidugi selle ka arutlusse võtta. teine küsimus puudutab äh, siis va, äh, va, puudutab siis valuutakursside poliitikat. see, me räägime sellest riikide äh, Äh, ka seoses, kui tegelikult see puudutab äh, erinevaid majandusvaldkondi riigisiseselt, me peaksime meeles pidama, mis juhtus äh, siis, kui me ürit-, kuidas, mis sai majandusest siis, kui me üritasime devalueerida, kui me üritasime odavamaks teha iga riik, oma koduriikide valuutad ja Äh, asjad läksid üsnagi keeruliseks ja üsnagi ebameeldivaks. meie lähenemisega selline suhtumine ei sobi. meie, äh, see puudutab eriti muudatusettepanekuid neliteist kuni kuusteist. kolmas äh, puudus, puudutab läbipaistvust ja demokraatlikku kontrolli ja vastutust kõik räägivad, kui oluline see on, kuid seda ei peaks kasutama viigilehena selleks, et äh, Euroopa Keskpank, äh, pank muutuks äh, vähem iseseisvaks. meie leiame, et rahanduspoliitika peaks olema võimalikult iseseisev. me kuulsime kõik härra Draagit, kes ütles, et keegi tegelikult ei tea, kes lõpuks äh, lõppotsuseid langetab, nii et pisut rohkem läbipaistvust äh, ei ole sugugi paha, kui me räägime Troikast või EKP-st. nii et äh, ma arvan, et kui me selles suunas edasi mõtleme, oleme õigel teel. nii et äh, Äh, arvan, et meil on vägagi äh, huvitavad arutelud ees härra Pitellaga ja me jõuame kindlasti positiivsete lahendusteni. suur tänu. kes roheliste eest sõna soovib saada? Eva Jolie, meie variraportöör ei ole täna siin, sellega seoses ma loen ette tema ähm, arvamuse. kõigepealt suur tänu selle hea raporti eest, see on suurepärane äh, alus, äh, mille pealt kokku panna lõppraport, sooviksime rõhutada seda, et, äh, et seal ei ole viiteid EKP osalusest Troikas, nii et me paluksime, et, äh, et Troika moodus operandi üle vaadataks. on väga oluline, et me vaataks üle vaatame üle Troika need tegevused, vaatame üle, kuidas abiprogrammid kokku pannakse, kuidas neid rakendatakse. on väga oluline, et ei, et abiprogrammid ei tehta, abiprogramme ei tehtaks liialt optimistlikult. samuti toetame muudatusettepanekut sada kuuskümmend üks, mis kutsub üles nõukogu üle vaadata ehm, IMF-i ja EKP osalust Troikas. nüüd äh, veel, mis puudutab EKP tegevuse läbipaistvust, EKP e tegevuse läbipaistvust liikmesriikides, samuti tuleb, eh, samuti oma eh, muudatusettepanekus kakssada kaksteist, mis puudutab siis maksu äh, jõuetust ja EKP e e, e, sekkumist finantsinstitutsioonide tegevusse liikmesriikides on väga läbipaistmatu, eriti puudutab see seda, kuidas legaalselt kuulutatakse välja pankrot või kuidas näiteks järelevalveasutused tegevust kontrollivad juhul, kui miinimumnõudeid ei täideta see puudutab CRD-d ja selle raamistikku, see me leiame, et selline läbipaistvuse puudus äh, tuleks üle vaadata, äh, et garanteerida äh, õiguskindlus ja finantsstabiilsus. muudatusettepanek sada nelikümmend kuus palub, et EKP e esitab Euroopa Parlamendi salalepingud EKP ja Rahvuspankade vahel mis eh, puudutab siis ka eh, varade eh, seisu, see puudutab ka riigi võlakirju ja me oleme nõus sellega, et EKP peaks olema iseseisev, kuid see ei tähenda, et ta tegevus peaks olema läbipaistmatu. samuti sooviksime rõhutada, et EKP e peaks minema kaugemale läbipaistvuse nõudmisel ning peaks paremini kontrollima oma Eh, tegevust erinevates liikmesriikides. Eh, näiteks ILA, eh, ILA ning peaksime meenutama EKP-le ka tema kohustust äh, Eh, esitada ametlikud dokumendid eh, eh, oma tegevusprogrammide kohta. samuti peaksime toetama uusi instrumente, et suurendada ESM programmide läbipaistvust. ja samuti mõned meie muudatusettepanekud on VKE-del ligipääsust pangalaenudele see on oluline, eh, kohustaks eh, näiteks eh, ettevõtteid, kes saavad toetust EKP-lt, suurendama omapoolset laene reaalmajandusele, samuti see sunnib EKP-d e sisse viia või kahtlustel võtma meetmeid VKE-de paremaks toetamiseks ühisturul. sellised meetmed on eriti olulised, kui me võtame arvesse seda, et et, et, et eurosüsteem on enneolematus mahus toetanud, toetanud pangandussektorist. soet-, toetame ka muudatusettepanekut viiskümmend üheksa ja teisi muudatusettepanekuid Silvi Kullalt ja kolleeg Tremosalt samuti, samuti ka muudatusettepanekud seitsekümmend ja seitsekümmend seitse mille esitas eh, proua Potšesko, mis eh, rõhutavad kõik eh, vajadust tingimuslikkuse järele krediidiasutustele, kes saavad EKP poolset toetust, et nad suurendaks oma laenusid VKE-dele ja mis puudutab nüüd netofinantsvaradele, siis me lisame samuti omapoolsed muudatusettepanekud nendes küsimustes. see on väga oluline selleks, et tugevdada raportit, eriti just Pangandusliidu valdkonnas. see peaks sisaldama ka viidet riigisiseste pangamehhanismide jaoks, mis nõuaks näiteks ka deposiidigarantiide kasutusele võtmist ja nende tugevdamist. samuti tuleks ER kohustuslikus korras e, e, luua sisse eraldusjoon e, panga tegevuste vahel, mis on reaalmajandusele tegelikult kasulikud ja mis mitte. ja ma võib-olla siin lõpetan, sooviksin rõhutada ühtlasi seda, et me oleme väga umbuslikud selliste muudatusettepanekute vastu, mis lähevad liialt kaugele, näiteks kolleeg Langi muudatusettepanek, kus äh, kaevatakse selle üle, et et intressimäärad on liialt, äh, tase on liialt madal. Äh, see on selline muudatusettepanek, meie meelest ei vasta turustandarditele ning kolleeg Epping üritab raportit kasutada selleks, et väita, et et äh, riigi võlakirjade kontrollimismehhanismid on äh, illegaalsed, meie meelest ei ole see ka see koht, kus selliseid asju väita. ning äh, ootame huviga muudatusettepanekuid, arutelu ja loodetavasti jõuame heade tulemusteni. suur tänu, kas keegi soovib veel sõna? tõstke käsi. enne kui ma annan sõna tagasi raportöörile, paluksin et hakatakse taga Eh, otsima inimesi, kes sooviksid osaleda päevakorrapunktide viisteist ja kuusteist arutamisel, sest ma ei taha uut eh, vaat-, mm, uut pausi teha. nii et eh, meil oleks vaja siin Jürgen Klütet ja teisi, Danuta Hübnerit näiteks, näiteks, nii et nad peaks praegu juba siin olema. niisiis. nüüd äh, saab sõna Gianni jälle, sul on umbes kakskümmend minutit kõneaega. jah, ma vajan ainult kümmet sekundit, et äh, vastata. ma tunnen muudatusettepanekuid ja seisukohti üldiselt äh, on siin äh, ka üksmeelde, mis puudutab erinevaid punkte ja veel arutame selle, kuidas äh, töötada välja raport, mis vastab neile seisukohtadele, millel on enamuse, mida enamus pooldab selles komisjonis, aitäh! aitäh, nüüd vastavalt ajakavale hääletame neljandal, viiendal novembril ja nüüd teeme lühikese vaheaja, aga ma ei taha nüüd äh, oodata äh, liiga kaua, et teeme ainult väga lühikese vaheaja ja püüame siis äh, veer-, et äh, veerand äh, jõuaksime siia tagasi kakskümmend minutit varem, kui ajakavas kirjas, siis saame ka varem äh, lõpetada. kas see sobib? jah. Äh, eh, ma eh, ei, äh, arvan, et me ei tohiks ära ajada neid, kes siin soovivad veel olla, minu meelest võib-olla peaks olema võimalik kuidagi teistmoodi teha, sest kahju on ju sellest, kui me lõpuks siia kahekesi jääme. mul on alati hea meel teie vastas istuda, kuid ma leian, et seda on pisut vähe. minu meelest ei ole mõtet siin äh, hakata neljakümne viieks minutiks pausi tegema. ei, ainult äh, veerand tundi vaheaega, mitte kolmveerand tundi. lihtsalt selleks, et siia kutsuda kokku inimesed, kes äh, peaksid osalema viieteistkümne, kuueteistkümne päevakorrapunkti arutamisel. nii et loodame, et saame siis varem jätkata. ma tean, et osad meist on siin juba kohal, aga mitte kõik ma olen täiesti nõus Keiga, et võime ka lihtsalt äh, juba alustada, aga ma kardan, et meie kolleegid siiski tahavad ka sõna sekka öelda. nii et äh, meil on siin aegavas kirjas kuusteist kolmkümmend viis ja minu ettepanek oli, et alustame varem, et kuusteist viisteist kuni või kuusteist kakskümmend jätkame, et inimesed siia jõuaksid ja ka need, kes tahavad äh, oma arvamust avaldada maksekontode kohta, et vastasel juhul lihtsalt äh, peame siin peidlad keerutama ja ootama. loodetavasti assistendid juba saadavad sõnumeid saadikutele, ütlevad, et tulge siia. So, so let's, let's, let's take ten, ten minutes kümneminutiline paus siis. kui soovite midagi arutada, siis äh, hea meelega. Ähm, võib-olla näiteks protseduuri äh, kohta midagi, see oleks muidugi väga huvitav kuulda

okei okay,, right, let's, let's resume. Äh, hästi, jätkame nüüd, oleme kokku tulnud, kokku kogunud põhilised osalised. Leonardo kahjuks ei saanud tulla sotsiaaldemokraatide poolelt, aga tal on siin välja prinditud tema märkused, nii et keegi teine saab ehk need ette lugeda võib-olla mina need ette lugen, mis oleks ju huvitav, sest et need on itaalia keeles. nüüd, Kei, annan sulle sõna aitäh, proua esimees, ma arvan, et üldiselt on, on äh, paljud muudatusettepanekud üsna ühetaolised ja et kuigi eraldiseisvate muudatusettepanekute puhul ei ole need ähm, katused nii suured, siis äh, sellegipoolest, äh, no see on üsna suur konsensus, siis äh, eelmisel nädalal sain e-, juba laiali saata esimesed kompromissettepanekud nende põhjal ning kui variraportöörid või teised liikmed soovivad neid lugeda, siis nad muidugi kättesaadavad lugemiseks. kuid ähm, mõned äh, muudatusettepanekute puhul ei olnud mulle päris selge, mida mu kolleegid äh, silmas pidasid. nii et loodan, et äh, nad võib-olla saavad veel selgitada neid, sest ma olen kohati veidi segaduses, millises suunas me soovime minna. nüüd minu enda muudatusettepanekud äh, olid üsna piiratud, ma lisasin põhiliselt äh, uut informatsiooni, mis on lisandunud selle äh, raporti koostamisest alates ja pean ka ütlema, et äh, siin on teatud mi-, mõned kohad veidi mitmemõttelised selles raportis ja ähm, mulle siis mõned inimesed seda Ähm, tõid välja ja oleme siin veidi sõnastust muutnud, et seda mitmemõttelisust ähm, seal ei oleks. nüüd äh, esimene, äh, mis puudutab äh, nüüd kindlustussektorit, siis on olnud kaks raportit, mis on pärast selle raporti koostamist avaldatud ja neis nüüd, neile nüüd viidatakse raportis. minu meelest on oluline mõista, et tegemist on väga esialgse tööga ja tuleb veel eh, edasi töötada, enne kui saame midagi Euroopa tasandil otsustada, kuid on oluline mõista, et need on sellised globaalsed raportid ja me oleme nende põhjal siis leidnud, et millised Euroopa kindlustusettevõtted on süsteemselt, kujutavad nad süsteemset riski. ja äh, enne, kui me saame edasi minna, on vaja, et Omnibusega äh, jõutakse edasi. ja teine valdkond, mis eristub teistest ja selle kohta on ka vähe muudatusettepanekuid, tundub, et on üsna äh, üsna suur konsensus ja see puudutab äh, ISCD-sid ähm, ehk äh, kauplemisteabehoidlaid. ja väärtpaberikesk äh, depositooriume. ja ma arvan, et siin on põhiline maksevõime taastamisel, et et tuleb otsustada, millised teenused on kriisisituatsioonis ähm, olulised. ja ma arvan, et CSD redefinitsiooni peaks siis laiendama, nende, nende põhilise teenuse definitsiooni peaks äh, laiendama ja mitte kasutama siin äh, sõna critical functions või kriitilised äh, funktsioonid, et see on veidi ebaselge. nii et äh, siin see ähm, peaks seda mõistet äh, täpsustama. nüüd äh, teine oluline küsimus on siis kesksed vastaspooled. Äh, on avaldatud veel üks raport ja ma, tundub, et kõik on seda lugenud, seda on näha ka äh, variraportööride mõtlusettepanekud ja on ka oluline seda silmas pidada, kui me tahame ühtlustamist ja, ja kui võtta arvesse, et kesksed vastaspoolte äh, piiriülest äh, loomu, et siin on oluline pidada silmas seda globaalset ühtlustamist ja ma, ma loodan, et muudatusettepanekutes on siin tõesti ka seda arvesse võetud. ja minu muudatusettepanekutes olen ka veidi muutnud äh, mõningaid keskseid vastaspooli puudutavaid punkte, sest just seal on tekkinud kõige rohkem mitmemõttelisust. on oluline, et kõik kesksete vastaspoolte tooted tuleb maksevõime taastamise programmi lisada, aga me ei tohi liialt keskenduda neile toetele, mis mandaat clearinguks sest erinevad olenevalt turu osalistest, erinevatest turuosalistest tuleb siin arvesse võtta erinevaid aspekte. nii et äh, peaks olema vastav plaan, aga siin tuleb eraldi arvesse võtta neid, milleks on olemas keskne kliiring. mis puudutab tagatisfonde, võttes arvesse CFD-d ja tagatisi, mis, mida mitmed osalised on kogunud, siis mitmed äh, kesksed vastaspooled ütlevad, et et ähm, nad peavad siin tegelema selle, sellega, et tagatisi, tagatisi on liiga vähe kui äh, marginaali hakatakse ühendama tagatisvaras ja hakatakse teatud varasektoreid äh, panema tagatisvaras eraldi kaitse alla, siis äh, kriisiolukorras ei oleks sellest mitte mingisugust kasu, pannakse ühte patta kaks asja, mis ei lähe omavahel kokku ja me peame olema väga ettevaatlikud, mõtlema sellele, kas nad lähevad teineteisele vastu ja kas tuleviku ähm, kriisilahendusmääruse juures peaks selle niimoodi sisse kirjutama ja nüüd jõuame siis selle juurde, et kas on mingisugune selline punkt, kus asi läheb kriisilahendus korra alla ja see on see küsimus, millest me räägime ikka ja jälle ilmselt tulevastes variraportööride kohtumisel, mis hetkel on tegemist siis kriisilahenduskorraga ja mis hetkel me räägime maksevõime taastamisest. ja minu eesmärgiks on reso-, ähm, kriisilahendusametile anda võimaluse sekkuda siis, kui ähm, äh, on äh, kaskaadi põhimõte läbi kukkunud ja on väga oluline, et kesked vastaspooled oma juhtimiskavades peaksid lähtuma sellest alusest, et äh, nende kasutuses on ka tulevikus maksevõime taastamise vahendid, näiteks nagu tagastisvara eh, taastamine, aga ma tahaksin, et eh, nii vara kui võimalik oleks võimalik reageerida kriisilahendusametil ja kui nad leiavad, et see on oluline, olgu see siis eh, klientide vara kaitseks või laiema turu kaitseks ja sellepärast on minu meelest oluline, et mitte ükski keskne vastaspool tagatisvara ei kasutanud kahe tuhande kaheksandal aastal kriisi kõige halvemal hetkel, kui me oleme jõudnud maksevõime taastamisel sinna punkti, kus hakatakse kasutama tagatisvara, peavad asjad minema ikka väga halvaks. me ei räägi siin tavapärasest äriolukorrast, vaid me räägime praegu ettevalmistusest olukorraks, äh, mida ei ole varem meil veel esinenud ja seega me ei tohi suhtuda sellesse kergekäeliselt ja ma tahaksin, et kriisilahendusfondil oleks võimalik äh, niipea kui võimalik Emiri ja äh, kaskaadi põhimõtte järgimise järgselt sekkuda. kui see, see tähendab siis seda operatsioonilise järjepidevuse Äh, tagamiseks võiksid nad äh, paindlikus korras suutma Äh, kiiremini reageerida, kuid me selle kriisilahenduse asutuse puhul selle paindlikkuse sisse kirjutama peame me täpsemalt ära märkima selle punkti, mis hetkest nad võivad reageerida. minu jaoks on see see hetk, kui hoiustajate vara, kliendi vara on ohus, äh, äh, see tagaks selle, et kõikide klientide vara oleks võrdselt käsitletav. kesksetel vastaspooltel on oma kliiringu liikmetega otsesuhted, aga nendel ei ole otsesuhteid kliiringu liikmete klientidega, klientidega. nii et kui mõni kliiringu liige vastaspoolega otselepingu sõlmib ja ka nende halduslepingule äh, alla kirjutab, need kliendid kui sellised seda ei tee ja seega on siin tõeline moraalne hot kriigi olukorra, kriisiolukorras, kus lõppkulud langevad nende inimeste õlule, kellel tegelikult keskse vastaspoolega pole mitte mingisuguseid suhteid ja seega ma toetan äh, seda, et meil on variatsioonidega äh, kohustuste vähendamise meede sees, äh, mida võib kasutada siis, kui see lõppkoorem langeb klientidele, aga see äh, aitab äh, laiendada ka nende hulka, kellelt siis kriisiolukorras vahendeid võetakse. see peaks ole-, aga see ei peaks olema kriili-, kliiringukodadele kaitsepositsioonide võtmine. kui kliiringu partnerid ei suuda enam kliiringukoda toetada ja kliendi vara tuleb selleks kaasata, siis peaks äh, kriisilahenduse amet olema vahendajana kaasatud. ja need on need siis valdkonnad, mis on äh, arutelude aluseks ilmselt järgnevatel nädalatel, aga arvestades neid muudatusettepanekuid ja seda, millise suuna nad on võtnud, Äh, arvame, et äh, me peaksime küll leidma äh, suhteliselt laia konsensuse, just nii, nagu ma ütlesin, nüüd välja arvatud muidugi juhul, kui te siin täna teist juttu räägite me peame saatma selge sõnumi komisjonile selle kohta, et varad on erinevad erinevate kliiringu liikmete vahel ja valitsused, äh, vabandust, äh, kesksed vastaspooled peavad mõistma seda, et nad ei vastuta kliendi varade eest, vaid peavad kaitsma neid varasid, nii et äh, olen valmis ära kuulama nüüd kolleegide seisukohad, aitäh hey, uh, no,! suur tänu, Kei, ja nüüd variraportöörid ja rahvapartei jaoks Danuta Hübner aitäh, ma vabandan, ma pean äh, kohe lahkuma, sest pean juhatama ühte teist koosolekut. kõigepealt äh, suur tänu Keile selle eest, et on suutnud äh, koostada need kompromissid variraportööridega eelmisel nädalal ja nõustun, et see, et oli võimalik neid kompromisse leida, näitab, et siin on tegelikult ühine arusaamine äh, üksmeel variraportööri ja raportööride ja raportööri vahel ja on võimalik kompromisse leida. käsitleksin mõningaid küsimusi, mille puhul on leitud kompromiss. esindan, esitan oma tõlgenduse sellest, loodan, et sain õigesti aru. minu meelest need kompromissid rõhutavad seda, et maksejõime taastamise kriisi lahenduse plaanid peaksid äh, siis äh, olema keskendunud vastaspoole kui kindlustusi ja oluline on, et äh, säiliks teenuste järjepidevus. on mõningad finantsturu infrastruktuuri, mille jaoks ei ole teisi teenuspakkujaid ja sellepärast oleks nende instrumentide lõpetamine, sellel oleks väga negatiivne mõju. ja kriisi lahenduse plaan, siin peaks osalema erinevad kriisilahendusasutused ja nüüd, mis puudutab keskseid vastaspooli, siis kui ma ei eksi, siis kompromissid kajastavad seda, et on vaja äh, spetsiifilist režiimi kesksete vastaspoolte jaoks, äh, mitte lihtsalt kasutada äh, neid režiime, mida kasutatakse pankade puhul. ja äh, mis puudutab äh, keskseid äh, või mis puudutab väärtpaberarveldusteenuseid, eh, siis äh, siin äh, siis on kompromissettepanekutes ka täpsemalt käsitletud kindlustussektorit nagu ka mainisid, siis tuleb siin ette, äh, siin tuleb arvesse võtta erinevaid arenguid ja siin tuleb võtta ka tuhan-, arvestada tuhande üheksasaja üheksakümne kaheksanda aasta direktiivi ja nõustun täielikult äh, sinuga, et siin on ka mitmeid küsimusi, mis on veel lahtiseks jäänud, kus ei ole kompromissi veel leitud ma loodan, et järgmisel nädalal oma esimesel koosolekul saame hakata tegelema nende küsimuste lahendamisega. ja ka ähm, see klientide varaväärtuse äh, clearing'u partnerites on oluline samuti see hetk, kus, äh, kus maksevõime taastumine läheb üle kriisi lahenduseks ja lõpetuseks veel üks oluline küsimus, kus minu meelest on hetkel raske leida kompromissi, seostub küsimusega, kas kliiringu liikmete äh, vabatahtlik osalemine, enne kui kesksed vast-, vastaspooled eemaldatakse nõukogust, kas äh, et selles küsimuses on raske kompromissi leida, aga mul on, mulle tundub, et me siiski liigume ühes suunas ja seda on hea meel näha. ja ma olen kindel, et me leiame äh, selle ühise kokkuleppe, et suur tänu Keile tehtud töö eest ja aitäh, nüüd pean lahkuma. aitäh, Danuta, ma mõistan, et on väga keeruline, kui on vaja, kui sa pead teist koosolekut juhatama, meil ei ole praegu siin kedagi, kes võiks Leonardo märkmeid ette lugeda, paistab, et mitte. siis eh, jätkan ise, suur tänu, Kei, raportist. ma ei esitanud palju muudatusettepanekuid ja seda seetõttu, et mulle tundub, et oled käsitlenud kõiki õigeid küsimusi. mulle tundub, et selleks, et eh, koostada õigusakti, mis käsitleks kõigi pangandussektori välisasutuste makseme taastamise kriisi lahendusi, siis see läheks natuke kaugele, siin on vaja mitut õigusakti, et seda reguleerida. ma arvan, et on oluline, et, et olulised funktsioonid ja teenused säiliksid ka kriisi ajal ja on oluline ka võtta arvesse siseriiklikke suuniseid. ja ma nõustun sinuga, Kei, et paratamatult on need laiaulatuslikumad kui, kui need, mida me, või üldisemad kui, kui need regulatsioonid, mida me Euroopa Liidu tasandil sooviksime ja need mittevastused muidugi tekitavad mulle muret, aga see ei tähenda, et, et meil ei ole õigus. ma tuleksin oma muudatusettepaneku kaheksakümne juurde, kus on siis juttu selle äh, kriitilise funktsiooni mõistest, ma arvan, et äh, oluline on see, mis toimub, mitte need detailid, et kuidas seda saavutada kesksed vastaspooled on ilmselgelt kõige suurem teema, mille üle peame mõtlema. ja on oluline küsimus, kuidas äh, klient, et, et tavaliselt ei ole äh, klient kaitstud kliiri, kliingu par-, partneri poolt, kui kesksed vastaspooled äh, siis mm, eh, nimelt, et eh, siis eh, kaod ei tohiks lihtsalt neid edasi suunata. see, see peaks jääma kesksete vastaspoolte vastutusse ma olen nõus sellega, et äh, praegusel hetkel äh, äh, seda ei tohiks edasi lükata enne seda, kui kui kohustuslik kaskaadi põhimõte on ammendatud. kuid nagu panga resolutsiooniga ma tahaksin väga, et siin peaks olema mingisugunegi tee, mis viiks edasi, kas see puudutaks näiteks sekkumisi, mis otseselt ehm, ei äh, puuduta taastusplaani, sellepärast et äh, me kunagi ei kujuta täpselt ette, mida see taastamisplaan endast iseenesest otseselt kujutab, me peaksime olema piisavalt paindlikud et äh, taastuskava võimaldada, kui seda suudetakse hästi lahti seletada. praegusel hetkel äh, võib ju öelda, et taastus, tore taastusplaan oli olemas, äh, kuid pra, igaks aja puhuks tule, on valmis ette näha erinevaid võimalusi, nii et kolmepoolsetel läbirääkimistel võib näiteks nõukogu poolt öö, teha, tekkida probleeme. Nad võivad äh, leida näiteks, et äh, see pole vajalik, kuid peaks olema siiski mingisugunegi teekaart, mida investorid saaksid järgida, et nad vähemalt teaksid, et natukenegi aimata, mis ees ootab. samuti on resolutsiooni puhul siiski äh, kõige lihtsam see, kui me saame võtta äh, arvesse näiteks koostoimimisvõimet. kui äh, näiteks äh, ligipääsuraskustega seoses näiteks võib tasaarvelduse puhul tekkida olukord, kus risk langeb klientidele. sellisel puhul võib arvata võib ju tegelikult öelda, et me oleme avalikkuse ees läbi kukkunud, me ei ole oma kohustusi täitnud. me peame asjale andma selle tähtsuse, mis tal tegelikult on ja võtma arvesse ka eh, võimaliku, eh, võimaliku eh, läbikukkumise. mis puudutab kindlustust, siis loomulikult loomulikult puudutab kindlustusandjate küsimus meid kõiki Eh, me ei saa aga samas oodata, et me suudaks oma resolutsiooniga kõiki erinevaid aspekte katta. Eh, veel eh, palju raskem on garanteerida näiteks kindlustusandjate maksevõime taastamise teemalist resolutsiooni kui pankade tegevuse taastamisvõimalus resolutsiooni, see ei ole midagi sellist, mida võib tagantjärele targana teha. me üritasime ettevalmistustööd ju teha, äh, kui me Solvency kaks, äh, äh, Solventsus kaks direktiivi koostasime. kuid meil on endiselt probleem just nimelt piiriüleste varaülekannetega. nii et ma arvan, et me peaksime selle teemaga ikkagi veel edasi tegelema vaikselt Äh, sest äh, nagu äh, väärtpaberite keskdepositooriumitegi kohta võib öelda, et see, nad võivad ju olemas olla, kuid tegelikult tuleb näha ette teisi lahendusi, enne kui CSD-sid kasutama hakatakse. ja nüüd, mis puudutab varahaldust, siis see on samuti täiesti teine teema, sest need on äh, väga, eh, need on jagatud vastavalt, eh, vastavalt vara haldajatele. Eh, nad on süsteemiliselt väga eraldatud enda suuruse või ärimudeli järgi ning see ei tähenda seda, et me ei peaks jälgima olukorda. me ei peaks jälgima, mis varahaldajaga äh, Eh, toimub, sellepärast et kui mõni selline suur ettevõte eh, näiteks pankrotti läheb, siis eh, võib tekitada väga raske olukorra ja isegi võib väga raske olla sellist ettevõtet üle võtta. isegi kui tagajärjed üldsusele ei ole, ei oleks väga traagilised. Need oleks siis minupoolsed märkused, minupoolsed muudatusettepanekud. ja kui häda korral me võime ju variraportööridega teineteisele omapoolsed märkused edasi saata. nii, nüüd roheliste nimel saab sõna Philip. tundub, et mul on äh, võimalus äh, teha koostööd sinuga, et see muudab muidugi asja. ma pean ütlema, et äh, mõned keskpanga inimesed, kellega koostööd tegin, mõned, vabandust, mõned konservatiivid konservatiivide ja reformistide äh, fraktsiooni liikmetele koostöö tegin ja nendega oli koostöö päris hea. nüüd need panga, mõned pangad võistlevad äh, teiste pangadega, nii et arvame, et komisjon ei peaks äh, liiga kaua ootama, enne kui nad tulevad oma ettepanekutega välja. nüüd BRD direktiiv ja pangandussektori välised äh, asutused ähm, ei ole muidugi päris samas olukorras nagu äh, pangad ja me ei peaks seda ka tingimata mm, tingimata selle poole püüdlema. teiseks on kummaline äh, ühte paketti ühendada kõik, mis ei, mis ei ole pank, ehk siis ühendada kõik pangandussektori välised asutused äh, sellist pakettlahendust ei ole olemas. nüüd veel mõnede elementide kohta. me olime üsna rahul sellega, mis puudutab väärtpaberite keskdepositooriumi keskseid vastaspooli. kui kesksed vastaspooled on see sidesüsteemides, äh, siis äh, kuigi mitte ükski neist ei ole veel äh, läbi kukkunud, siis ei tähenda, et nad ei, nad ei võiks seda tulevikus teha. ei ole ühtegi väärtpaberi keskendasi depositooriumit, instrumente, mis, mis ei maksaks midagi. ja USA-s oleme seda näinud, kuidas see juhtus, lõppkokkuvõttes pidi ikkagi maksumaksjad äh, selle kinni maksma. Äh, nüüd äh, ma arvan, et töö on hästi tehtud veel, mis puudutab siis seda, et millal läheb asi kriisi lahenduseks, et siin on veel vaja sellega töötada, kui üldiselt nõustun teiega. nüüd see päästik, mis vallandab kriisilahenduse ma mõistan, mis on selle mõtte taga, aga siin tuleb leida tasakaal ähm, ettearvatavuse ja samas ähm, salastatuse vahel. me ei taha, et äh, siin oleks selline skript, mille läbiviimisega saaks äh, hakkama iga arvuti. aga ma ei taha anda ka täielikud volitused haldusasutusele, mille tegevus võib lõppkokkuvõttes tekitada kahju kogu ühiskonnale, sealhulgas ka materiaalset kahju. nii et me peame leidma õige tee, kuidas, kuidas või leidma tasakaalu või tee, kesktee. ehk siis eh, ettearvatavuse ja, ja diskretsiooni vahel ma arvan, et äh, siin on oluline see, et äh, tagada, et iga hälve tavalisest, äh, tavapärasest, see peab olema õigustatud maksevõime taastamise või kriisilahenduse kulude seisukohast ühiskonnale. ma ei räägi siin turuosalistest, vaid me räägime siin valitsuste äh, regulatsioonidest, mis siis äh, peavad kaitsma kogu ühiskonda ja see võib äh, tähendada suuremaid kulusid sidusrühmadele süsteemi sees. sellest pole midagi, peaasi, et need kulud ei kantaks äh, liigselt üle ühiskonnale. nüüd äh, intressid. vabandust, nüüd mis puudutab kindlustusi, siis et teame, et kindlustussektor on äh, paljugi selle vastu. <clears throat> oli siin huvitav kuulda äh, ka seda, mis puudutab volatiilsust, äh, sümmeetriat. on muidugi erinev, kas me räägime maksumide taastamisest elukindlustusettevõtte puhul võrreldes mõne ettevõttega, mis tegeleb ülemaailmselt äh, ja äh, nii et äh, siin on vaja erinevaid makseme taastamise kriisilahenduse režiime. nii et peame siin vaatama, kas me peame siin tegema või eristama erinevaid kindlustuste lisandusrežiime. nüüd äh, vastavalt äh, äh, kui räägime nüüd muudatusettepanekutest seitse, kaheksa, kakskümmend kaks ja kakskümmend neli, siis need kaitsemeed-, need, kes pakuvad välja kaitsemehhanismid kindlustusettevõtetele, et ma ei tea, miks te ei ole neid maininud siin, mis põhjus sellel on kas te ei soovi, et komisjon selle küsimusega tegeleks? nüüd varipangandus. nagu teate, siis suur osa pankade tegevustest on liikunud pangandussektori välistesse asutustesse ja sellepärast on tekkinud teatav turu moonutamine kui meil ei ole tegemist äh, ametlike pankadega ja me ei, meil ei ole samasuguseid nõudeid asutustele, mis ei ole tegelikult pangad, aga pakuvad samaid, samaseid teenu-, teenuseid, neil ei ole sama, samu piiranguid, samu nõudeid. nii et me peaksime siin tuvastama sellised pangandussektori välised asutused ja nende puhul kasutama eraldi kriisilahendusrežiimi, kui makseme taastamine ei ei oleks efektiivne. nüüd äh, muudatusettepanekud sada üheksa, sada kümme oleks huvitav äh, kuulda, mis on raportööri arvamus äh, nende kohta. üks küsimusi, millele me tihtipeale tähelepanu ei pööra ja see võib tuleneda meie töökoormusest me peame vaatama iga finantssektori valdkonda eraldi. Eh, sest eh, need erinevad valdkonnad on seotud ja me arvame, et eh, Euroopa finantsjärelevalvesüsteem peaks tõenäoliselt ja see oli meie muudatusettepanekus kolmkümmend kaheksa, ka äh, olema kaasatud sellises reaalajas toimuvas süsteemis, kus hinnatakse netoriski. nii et äh, tuleb jälgida, mis, mis toimub. ja siis saaksime ka näha, kui süsteemsed riskid tekivad, arvan, et ennetus on igal juhul parem kui maksame taastamine kriisi lahendus, aga meil on vaja õigeid instrumente selle tegemiseks. nii palju minu poolt ja ootan väga koostööd teiega, kui siis kolmepoolsed kohtumised toimuvad aitäh. Do you wish to take the floor on this? Äh, Jürgen, kas äh, soovid sõna? ei, aitäh. meil on mõned kirjalikud kommentaarid. Eh, jõuame selle juurde kohe varsti, kas keegi soovib veel sõna selles küsimuses? ma olen nüüd siin natukene ulakas ja kuritarvitan äh, oma positsiooni esimehena ja võtan uuesti ise sõna. nimelt äh, see, et äh, me peame lahku lööma need küsimused, kus on tõesti nii, nagu Philipp ütles, et sama riskiga kokkupuue ja sama risk, loomulikult kui tegemist on süsteemset tähtsusega institutsiooniga on risk suurem. pangas on asjad süsteemsemad kui äh, varipanganduse puhul, oleneb muidugi sellest, millega see varipank tegeleb, kui see on suur ja ähm, võrgustunud nagu pank, siis on asi halb, aga kui see mitmekesisus ja äh, kokku variseb, siis see ühiskonda eriti ei mõjuta, nii et põhimõtteliselt on tegemist asjaga, mis äh, peab ka kuidagi peegelduma, peegelduma selles, et ähm, kriisilahenduse ja maksejõu taastamise programmid vastaksid proportsionaalselt eh, institutsiooni suurusele ja kas tegemist on süsteemse tähtsusega institutsiooniga või ei. Kei, sõna aga nüüd sulle kokkuvõtteks. suur tänu! ja tahaksin öelda Philippile seda, et kõik, mis on jäänud sellest tekstist välja, me eeldame, et see on midagi nii erinevat, et äh, see läheb äh, eraldi hääletusele ja kindlustus tõesti on tohutult suur sektor ja ei ole üldse sarnat sarnane äh, ülejäänud ähm, olulise turu infrastruktuuriga. muidugi ta on kriitilise tähtsusega oluline osa turu infrastruktuurist, aga ta on väga erinev teistest turu osalejatest. ja loomulikult eraldi hääletus on see, millele me äh, surume väga paljudes teistes küsimustes. nii et oleme keskendunud siin asjadele, mis äh, lähevad kokku teiste muudatusettepanekutega, ülejäänud kõik jäävad eraldiseisvaks ja toimuvad eraldi hääletused nüüd ähm, sarnasused, mis puudutab ähm, äriteenuste jätkusuutlikkust, äh, siis see on kõikide fraktsioonide puhul saavutanud ühtse seisukoha ja on oluline, et me kõik äh, oleme nõus sellega, et vaja läheb ilmselt erinevaid vahendeid vastavalt sellele, kuidas probleemid esile kerkivad. kui tegemist on juhtimisveaga, siis peaksid olema vahendite kogu hoopis teistsugune kui see, kui tegemist on turul osaleja kokkuvarisemisega või turu puudujääkidega, siin on erinevused ja kriisi äh, lahenduse amet äh, peab siin ise otsustama millist meetmete kogu kasutatakse nüüd, äh, see terminoloogia, mida te kasutate, see ennetav tee, siin selle puhul tuleb kasutada läbipaistvust. Äh, minu poole on pöördunud väga paljud kesksed vastaspooled ja ütlevad, et mitte kõike ei ole võimalik ette ennustada, aga siiski väga paljud minu meelest on ja mina tahaksin, et meil oleks siin selline ennetav tee välja valitud. Äh, me tahame, et nad mõtleksid läbi teatud äh, verstapostid sellel teel, et nad ei hakkaks selle tööga alles pihta siis, kui neil on seda vaja teha. ma tean, et iseenda hävingu ettevalmistamine ei ole midagi eriti meeldivat, aga see on ettevalmistav töö, mis tuleb ära teha täielik läbipaistvus on väga oluline, kui kliendid ei ole kaasatud, kui äh, nad ei ole kaasatud aruteludesse, aga nende vara on mingisugune maksevõime taastamise meede, ja mitte osa äh, kriisi lahendusest, siis nad peaksid olema kaasatud, nad peavad teadma, mis nende varaga toimub. me peame tagama selle, et meil ei oleks äh, mingisuguseid ebatasasusi ja erisusi äh, klientide ja kliiringu liikmete ja kesksete vastaspoolte võimu osas ja selles osas on kokkulepped tulemas ja me kõik toetame Philippi selles osas, et igasugused äh, häired äh, tavaolukorrast äh, peaksid saama tasustatud kuskilt mujalt, mitte maksumaksja taskust Ehm, loomulikult tuleb leida süüdlane ja alati tuleb välja, et mõned on süü, rohkem süüdi kui teised ja rohkem vastutavad kui teised, aga oluline on siis sellisel juhul see hierarhia panna korralikult paika. ilmselt me nendest äh, äh, päästikule vajutamise momentidest äh, räägime veel väga palju, et millal see punkt peaks olema käes ja me peame suutma kuidagi leida siin lahenduse ja mulle tundub, et see on aga täiesti võimalik veel järgnevatel nädalatel. nüüd, mis nüüd edasi? see tekst, mille ma esitasin eelmisel nädalal, on äh, selline üldine tekst, ülejäänud muudatusettepanekud tulevad veel arutelule peame leppima kokku selles, et kas need võtta arvesse või mitte ja kui me sinnani oleme jõudnud, jõudnud, need läbirääkimised saavad ühele poole, mis järgmisel nädalal pihta hakkavad, siis on võimalik võib-olla veel ja ma loodan seda tõesti, kompromissmuudatusettepanekut koostada enne, kui asi läheb siin vist seitsmeteistkümnendal oktoobril hääletusele. ja ma arvan, et me sellest kalendrist hoiame kinni, arvestades seda, et äh, liigume ilmselt edasi sama sujuvalt kui praegu. suur tänu, Kei! jah, seitseteist oktoober peaksime hääletama, kui vähegi võimalik ja täiskokku peaks asi jõudma novembrikuus ja ehk teisisõnu, mida kiiremini me komisjoni kavasse oma öö, äh, mõtted saame esitada, seda tõenäolisem see on, et nad sellega öö, äh, arvestavad. see ennetav tee äh, inglisekeelse terminiga present, presentive path läheb sisse ja mul on hea meel selle üle järgmine päevakorrapunkt, päevakorrapunkt number kuusteist. Ähm, tegemist on siis muudatusettepanekute läbivaatamisega Jürgen Klute raportis. ma tuletaksin kolleegid teile kõigepealt meelde seda, et ähm, IMCO on vastavalt kodukorra artiklile viiskümmend siin äh, kaasatud ähm, Äh, komisjon, neil ei ole siin küll eripädevust, aga siiski nende pädevuse alla käib maksekontodele juurdepääsu omamine. IMCO raportöör, ma ei tea, kas ta on saalis, vist veel ei ole. igal juhul äh, IMCO raportöör on esitanud muudatusettepanekuid Econile otse. me palusime äh, koordinaatorite kohtumisel, et see Äh, raport tõstetaks prioriteetseks ja et me hääletaksime selle kiiresti läbi, sellepärast et ainult siis on võimalik see ametlikult nõukoguga äh, selle mandaadi lõpuks äh, lõpetada ja me tahtsime, et IMCO alustaks pädevuste osas arutelu ja oleme neile öelnud, et me tahame selle asjaga kiiresti edasi liikuda, aga nad on alles hiljuti selle tööga pihta hakanud, ootasid ära äh, Äh, esimeeste konverentsi ja ütlevad nüüd, et nemad ei, ei, ei saa hääletada enne kui kakskümmend, kahekümnendal või kahekümne teisel novembril, kuigi neljandal-viiendal novembril on neil ka koosolek. minu meelest on IMCO ajakava see, et nad hääletavad alles novembri lõpus, täiesti vastuvõetamatu, võttes arvesse seda, et me oleme näidanud üles selgelt poliitilist tahet asjaga sujuvalt edasi minna ja öö, äh, tegelikult öö, äh, selle dokumendi puhul on nende pädevusse minev osa imepisike äh, ja nad peaksid küll ennast kokku võtma ja hääletama varem, et meie saaksime oma hääletuse juurde minna nii, nagu esialgu plaanis oli, nimelt neljateistkümnendal novembril, nii et kui keegi suudab kuidagi teist IMCO komisjoni mõjutada, siis laske käia. Öelge neile, et me ei taha, et nemad öö, Äh, oleksid piduriks sellele, et äh, see asi kõik hakkaks äh, vilja kandma veel selle mandaadi jooksul, aga nüüd härra Klute. aitäh, Sharon. meil oleme saanud üllatavalt palju muudatusettepanekuid selle raporti kohta, seitsesada kolmkümmend neli muudatusettepanekut, mille kolleegid on esitanud selle maksekontosid käsitleva raporti kohta, kuid ähm, tuleb äh, öelda, et paljud neist on väga sarnased teatud ähm, punktide kohta, nii et arvuliselt on neid rohkem kui tegelikult äh, sisuliselt. ja ma usun, et äh, see arv on tegelikult hallatav. kuid ma arvan, et see on märk sellest, et komisjon võtab seda tööd selle teemaga väga oluline ja on ja püüab leida ähm, selline, selline tee, mis äh, siis rahuldaks nii tarbijaid kui teenusepakkujaid ja ka pankade mm, kliente. ja muidugi see lahendus, mida, mille me soovime leida, see peab toimuma kõigis liikmesriikides. ja sellepärast on väga tervitatav, lisaks variraportöörile on ka mitmed teised kolleegid äh, samuti osalenud selle, selle raporti koostamisel, sest maksekontode puhul on väga suuri erinevusi liikmesriikides ja neid tuleb kõik arvesse võtta. muidugi on härra Langenil õigus, eile eilsel arutelul viitas ta sellele, et on ka teatud kultuurilisi erinevusi, mis puudutab äh, sularaha kasutamist, aga küsimus ei ole ainult selles. ta viitas ka selle, et me ei saa sundida tarbijaid kontosid äh, kasutama, küsimus ei ole üldse selles, ma rõhutaksin ka seda, et see ei ole mitte direktiiv, millega sunnitaks kliente looma maksekontosid, vaid äh, küsimus on selles, et need kes soovivad, kellel on vaja maksekontot, neil oleks õigus sellise konto saamisele. Äh, on, äh, selle äh, direktiivi väljatöötamisel on minu meelest kolm olulist põhimõtet, mida me ei tohi, mida me peame silmas pidama, enne kui annan sõna raportööridele, meenutaksin veel neid suunanäitajaid, mida peaksime silmas pidama ja muudatusettepanekud ma praegu ei kommenteeri, need on teil niikuinii olemas. esiteks siis see maksekontode direktiiv peab olema äh, samm selleks, et luua maksekontode siseturg. hetke killustamine, mis hetkel mm, on sellel turul, ei tohi olla vabanduseks, et jätta olukord äh, selliseks, vaid just sellepärast, et olukord on hetkel selline, peame püüdma seda muutuma. kui me võtame äh, Äh, töövõtjate vaba liikumist äh, tõsiselt, siis ei tohiks olla probleemiks ähm, avada konto mõnes äh, teises riigis ja sulgeda konto oma lähteriigis. ja need, kellel on probleemiks kontode avamine, need ei ole mitte ainult näiteks kodutud, vaid, vaid ka vabakutselised ettevõtted, kes on äh, rännanud välja mõnda teisi riike, seal avanud öö, ähm, oma äri ja ka tudengitel on, äh, üliõpilastel on probleeme kontode avamisega. seda siis esiteks. teiseks, äh, me peame suunama pilgu tulevikku, kui Euroopa Liidu konkurentsivõime meie jaoks oluline, siis äh, ei saa me jääda rahule praeguse olukorraga kui vaadata tasusid, siis äh, Rumeenia ja, ja Bulgaaria pankade mm, tasusid äh, kontode äh, eest ja kui vaadata neid tasusid, siis kas tõesti see on ainult kultuuriline erinevus? ülemäärased tasud võivad olla küll kasulikud pankadele, kuid äh, mis äh, puudutab äh, majanduslikku arengut liikmesriikides ja Euroopa Liidus, siis sellised tasud ainult takistavad seda. kolmas oluline punkt on konkurentsivõime. meil ei ole hetkel ähm, tõelist turgu ja konkurentsiolukorda, sest selleks on vaja tarbijaid, kellel on vaba valik teenusepakkujate vahel. panga klientidele peab olema lihtsam viia oma maksekonto üle ka piiriüleselt. ja kui nüüd rääkida konkreetselt probleemidest ja takistustest, eriti mis puudutab maksekontode üleviimist riiki, kus kasutatakse teist äh, äh, vääringut, siis äh, selleks, et äh, muuta olukord tarbijate lihtsamaks, on meil vaja Euroopa Liidu äh, tasandil regulatsiooni selle kohta. veel üks märkus, Euroopa Parlament on oma praegusel ametiajal näidanud ennast maksekontode üleviimise eestkõnelejana, et et muuta see võimalikult lihtsaks ja see loogika, et tarbijal peaks olema juurdepääs põhimaksekontole alles siis, kui tal on äh, olemas juba maksekonto, see ei ole minu jaoks äh, arusaadav. me peaksime rääkima tarb-, tarbijate klientide õigusest maksekontole, mitte õigusest äh, nende nii-öelda väljaviskamisele, mulle tundub, et äh, me praegu keskendume liialt sellele, kuidas seda juurdepääsu raskendada ja avada pankadele nii-öelda tagauks, äh, nii et klientidele ei võimaldata juurdepääsu kontole nende teatud käitumise puhul, minu meelest on siin, on siin liiga palju keskendunud kliendi ähm, vastuvõetamatule käitumisele ja see on ka väga abstraktselt äh, ja ebamääraselt defineeritud. kui selle viiata, siis tuleks see väga täpselt sõnastada, komisjon seda püüdnud teha ja minu meelest me ei ei äh, peaks ka äh, sellest liiga palju hälbima. ja veel üks oluline punkt, mis puudutab äh, juurdepääsu põhimaksekontole ja see puudutab siis kuritegevust. ma arvan, et põhimõtteliselt on see õige. on probleem kuritegevusega, rahapesuga, olen kohtunud pangasektori esindajatega Saksamaal, aga me oleme siin ühel nõul, et rahapesu saab kindlaks teha alles tagantjärgi ja siis äh, tuleb äh, ka astuda õiguslikke, juriidilisi samme. ma arvan, et need, äh, see klientuur, kellest me praegu räägime, ei ole nüüd põhiliselt huvitatud rahapesust äh, kui ma ütlesin, tuleb vaadata tulevikku, see võib muidugi tulevikus muutuda, loomulikult kui luua uus instrument, siis on seda võimalik ka kuritarvitada, aga ma arvan, et äh, lõppkokkuvõttes ei saa me vältida rahapesu selle läbi, et me äh, rakendame liigseid kontrolle, vaid äh, siin on see on nagu küsimus selles, et kui on kahtlus äh, rahapesule, siin on ka küsimus, et milles see kah-, kuidas see kahtlus tekib, siis äh, kui, kui see tekib, siis äh, peab sekkuma politsei, prokuratuur, nii et siin see ei ole tegelikult, see ei ole pankade ülesanne, vaid kui selline kahtlus tekib, siis peab sekkuma riigivõim. ja minu meelest on see kahtluse äh, Ähm, küsimus väga keerukas, äh, on mõned konkreetsed ähm, äh, juhud muidugi, kus, kus on, kahtlus on õigustatud, aga üleüldiselt äh, on see keeruline küsimus. nii palju siis minu poolt ja ootan huviga teie kommentaare, märkusi, aitäh. Okay, thank you very much uh,. Think... suur tänu. tundub, et huvi on suur selle teema eest, kõigepealt variraportöör Pärnu Langen suur tänu, äh, proua esimees, meenutaksin kõigepealt komisjoni äh, põhjendust, see ei ole mitte sotsiaalpoliitiline põhjendus, vaid äh, siseturul küsimustel põhinev põhjendus. me, me oleme me peame äh, vaatama, mis on oluline siseturu seisukohalt ja äh, kahekümne kaheksal miljonil tarbijal ei ole kontot ja kakskümmend viis miljonit sooviksid, et neil oleks. lisaks sellele on suur hulk neid viimasel viimastel aastal ka üle viinud oma maksekontod. nüüd küsimus selles, et kui, kui suur see vajadus on, Põhja-Euroopas ei ole see äh, suur äh,, aga mida rohkem lõuna poole ja eriti Rumeenias, Bulgaarias on, äh, on siis olukord selline, et maksekontodega kaetus on liiga vähe, vähene nüüd teiseks, komisjoni ettepanek on, et liikmesriigid, tegemist on ju direktiiviga, et siis direktiivid avaldaksid nimekirja äh, pankadest, mis võimaldavad äh, põhimaksekonto äh, avamist. ehk siis kõigepealt siis pangakonto avamine, siis maksekonto üleviimine ja kolmandaks ähm, ühtlased ja läbipaistvad tasud. Need on siis need kolm ähm, elementi. minu muudatusettepanekud ei puuduta mitte seda või et, et oleks, et peaks olema võimalik maksekonto ähm, avada igas liikmesriigis, vaid äh, igaühel peaks olema võimalus selles liikmesriigis, kus ta elab või kus tal on liikmesriigis, millega tal on mingi side, peab olema võimalus konto avada, nii et mitte siis, kui lähed näiteks puhkusele Hispaaniasse, vaid kui seal, kui inimene näiteks õpib seal ülikoolis, siis või kui ta seal töötab, siis tal peaks olema võimalik avada konto. või kui tal on seal teine elukoht. et see on see põhiline muudatus, mi-, mille koht-, põhiline muudatusettepanek. Need tingimused peavad olema täpsemalt määratletud. teiseks olen arvamusel, et ei ole väga mõttekas öelda, et meil on nimekiri vähemalt kahekümne pangaga, nagu komisjon tegi ettepaneku, kes siis sellist võimalust pakuvad maksekonto avada. minu meelest peaks iga pank olema kohustatud pakkuma põhimaksekonto avamise võimalust kui me piirame selle liikmesriikidega või siis kodanikega, kes on Euroopa äh, kodanikud ja kellel on äh, mingi seos liikmesriigiga, nad ka siis elavad seal, õpivad seal, äh, siis põhimakse konto, see tuleb muidugi defineerida. ma olen siin nõus komisjoniga, kes paneb ette, et need funktsioonid on üsna piiratud, aga Äh, siin on ka see küsimus, et äh, kui iga pank pakub sellist, sellist põhimaksekonto avamise võimalust, siis on ka suurem läbipaistvus ja konkurents turul. Äh, siis on ka veel, siin juba mainiti rahapesu ja nii edasi. siin tuleb kindlasti leida mõistlik kompromiss aga üldiselt arvan, et me ei tohiks ähm, last pesuveega välja visata. pangad muidugi ei ole nõus sellega, nad ütlevad, et see on liiga kallis, muidu me pakuksime seda võimalust, aga see ei ole mingi mõistlik argument, vaid me peame mõtlema, millised need äh, miinimumnõuded välja peavad nägema, meil ei ole siin vaja erilisi delegeeritud õigusakte äh, selleks, millega kaasnes tohutu bürokraatia, vaid me võime jätta selle suures osas liikmesriikide hooleks, kuidas nad seda täpselt reguleerivad. et see on see põhiline lähenemisviis, mida ma pooldan, ma ei ole kõiki muudatusettepanekuid vastavalt sõnastanud, sest ka teised kolleegid esitasid muudatusettepanekuid, aga kui me leiame kompromissi, mis läheb selles suunas, siis arvan, et meil on mõistlik äh, alus selleks, et pangad ise kohustuksid sellis-, ise kohustaksid endaks, nii et ei ole vaja seda õiguslikult reguleerida. muidugi on erijuhte ja nende üle peame veel eraldi arutama. ma ei taha selle kohta praegu veel kindlat seisukohta võtta, aga see puudutab näiteks krediidiühinguid äh, ma ise olen äh, ühe krediidiühingu liige, seal saab äh, avada konto, kui oled liige. Saksamaal on niinimetatud Spada pangad, seal on ka kontod ainult oma liikmetele ja see, siin siis peab olema, see peab olema siseriiklikult reguleeritud, nad peavad küll pakkuma võimalust avada põhimaksekonto, aga see võib olla seotud teatud tingimustega ja sellepärast olen ka esitanud muudatusettepaneku äh, number sada kuuskümmend üheksa ja seal on siis ähm, öeldud, et äh, need äh, teenused, äh, maksukonto ja nii edasi, vastavalt siis selle krediidiasutuse mm, põhikirjale me ju tahame siin olla kliendisõbralikud, me ei tahaks, et äh, konkurentsiolukord, et toimuks nihe konku-, konkurentsis, vaid äh, vähemalt minu meelest on oluline, et tarbijatel oleks lihtsalt äh, selline põhi, põhimõtteliselt selline teenus tagatud ja see, selle poolt on ka paljud tarbijakaitseorganisatsioonid, aga me ei tohi siin tõesti last pesuveega välja visata, et see ei tähenda, et tarbija peab olema võimalus ükskõik millises liikmesriigis avada konto, vaid see peab olema seotud teatud tingimustega, et tal on seal teine eluase või ta õpib seal, töötab seal ja eh, ka tasud peavad olema läbipaistvamad mm, peab arutama miinimumstandardite üle nende kontode puhul, kuid igal juhul peab silmas pidama, et see probleem esineb äh, põhiliselt kahes liikmesriigis, võib-olla ka ühes kandidaatriigis, Türgis. aga kui me tahame mõistlikku kompromissi leida veel sel ametiperioodil, siis peame me leidma mõistlikud miinimum standardid, mis äh, siis äh, aitavad äh, tarbijaid, aga samas ei tekita lisabürokraatiat, aitäh. ja järgmisena saab sõna sotsialistide esindaja. suur tänu, kui me nüüd vaatame muudatusettepanekuid, siis me näeme seal selget tendentsi tuntakse suurt huvi selle küsimuse vastu. siin on välja pakutud väga palju häid kompromissettepanekuid komisjoni ettepanekule lisaks. siin on väga palju positiivseid äh, mõtteid ning väga laiapõhjaline kompromissibaas. ma arvan, et me võime siin väga konstruktiivset koostööd endale lubada. kuid samas ma näen siin kolm kesk, kolme keskset äh, suunda, mis mulle muret tekitavad. kõigepealt nüüd tarbija seisukohast lähtudes on see üsnagi nõrk. Eh, on väga palju eh, lahendust, sest siin on väga palju muudatusettepanekuid, eh, mis on võtnud aluseks tarbija huvid. on muudatusettepanekuid, mis on samas võtnud aluseks jällegi finantsteenuste osutajate huvid ja mitte tarbijate huvid tarbijatel on väga palju takistusi äh, tekitatud, äh, ta peab väga palju äh, erinevaid, peab väga palju erinevaid, erinevaid nõudmisi täitma, me peame siiski aru, aluseks võtma tarbija, mitte finantsasutuse, tarbija rolli tuleb tugevdada, siis on ainult äh, Äh, siis on ainult äh, sellel äh, positiivsed tagajärjed, mitte nii nagu praegu, samuti saame niimoodi mobiilsust suurendada, konkurentsivõimet suurendada. konkurents näiteks maksekontode turul läheb suuremaks, vastasel korral konkurentsi ei tekita, ei teki piisavalt konkurentsi. teiseks äh, ollakse väga keskendunud riiklikule tasandile. on paljusid selliseid muudatusettepanekuid, mis soovivad keskenduda ainult ühisturu perspektiivile ja unustavad ära näiteks piiriülesed tehingud. peame mõtlema ka selle peale, et kõik ei pea olema sugugi riiklik, liikmesriigi sisene, ei pea me peame tugevdama selle äh, direktiivi abil ühisturgu, määrus äh, peab, tuleb rakendada võimalikult kiiresti, võimalikult äh, lihtsalt, et lihtsustada maksekontode ja ka kodanike liikuvust, mobiilsust. me ei tohi komplitseerida oma tegevust me ei tohi keerulisemaks muuta piiriüleseid äh, kommunikatsioone. peame, me ei pea mõtlema ainult selle peale, mis saab siis, kui seba süsteem, äh, kui me sellelt, äh, ei pea mõtlema selle peale, et äkki me peame sellisel juhul seba süsteemist välja tulema sepa süsteem iseenesest on ju väga lihtne, kuigi tema esialgne kontseptsioon ei olnud piiriülese eh, eh, kommunikatsiooni lihtsustamine, aga samas sepa ise on äärmiselt lihtne, minu meelest me peaksime kasutama ära võimalust eh, finantsturu ülesehitamiseks, mis oleks paremini ja lihtsamini integreeritud, mis aitaks üle saada vähe läbipaistvatest ja keerulistest siseriiklikest süsteemidest kolmandaks, väga paljud õnnetuseks eh, pühendavad oma energia sellele, et nad üritavad eh, leida takistusi eh, sellele, et, et, et tarbijaandmed oleks takistuseks pangakontode avamiseks. meil peaks, igaühel peaks olema võimalus põhikonto avamiseks, põhimaksekonto avamiseks, ilma et ta peaks selle Eh, nimel tohutut vaeva nägema. komisjoni eh, mudel on minu meelest hea, kuid teda peaks, teda peaks tugevdama vab-, läbipaistvuse eh, tari, osas, tariifide, hindade osas, samuti ka intressid, need tuleks paremini välja arvutada, samuti tuleks paremini teavitada maksete ja kvootide osas, mis oleks siis äh, Eh, seotud konto avamise ja kasutamisega. samuti meil peaks olema eh, võimalik piirmääre paremini välja arvutada, samuti ka komparatiivseid eh, makseid, mis peaks erinevate kontode pealt tehtama. see aitaks panka välja valida tarbijal. palju võim-, parem oleks võimalik seda teha riiklikul tasandil peaks, peaks olema lihtsalt välja arvata, kui palju konto, üks konto maksma läheb. samuti eh, peaks eh, mõtlema selle peale, kas eh, riigil peaks, kas riigil, kas riik saaks, mida saaks riik teha selleks, et süsteem, praegust süsteemi kaasajastada, et see oleks tarbijasõbralikum mis puudutab baasfunktsioonidega eh, põhimaksekontosid, eh, siis eh, peaks olema samad nõudmised kõigile sellistele teenuste osutajatele, kõigil sellistel finantsosutajatel peaks olema kohustus, et, et nende, et nad, nende teenused maks-, vastaks siis baaskontode üldtingimustele näiteks, et kui näiteks teenuse osutaja peaks oma teenuste pakkumisel võtma arvesse erinevaid kodanikke, erinevaid kriteeriume. see tähendab siis üldhuviteenuse loomist. ja see ei oleks mõeldud ainult teatud eh, eh, tarbijarühmadele kes oleks eh, see, mis me tahame, et ei mõeldaks ainult selle peale, milliseid, eh, milliseid eh, pakkumisi oleks võimalik ühest baasmaksekontoga võimalik välja pakkuda. ei ole ju vaja, et maksekontode omanikud maksaks kõrgemaid tariife kui teised. minu meelest saaks, võiks sellel meie tööl olla väga positiivne tulemus, see, me, me võime selle abil direktiivi abil luua suuremat konkurentsi finantsteenuste pakkujate vahel ja olla, tegutseda tarbijate huvides, eriti eh, kes, nende jaoks, kes soovivad mõistlike tasu eest eh, makseteenuseid. see oleks tõeline lisandväärtus Euroopa jaoks. suur tänu ja nüüd saab ALDE esindaja sõna mm vanuit de liberale groep denk ik dat wij het voorstel eh, dat eh, door... suur tänu. liberaalide nimel võin öelda, et eh, üldjoontes võime komisjoni ettepanekut toetada. see ei puuduta mitte ainult teatud riikide rühmitusi, kus võib mingist tüüpi klassikalisi probleeme tekkida. asi puudutab ju seda, et äh, igas riigis on omad kultuurid ja traditsioonid äh, sularaha kasutamisel ja tihtipeale ei soovita näiteks eh, oma pangakontot eh, muuta. viimastel nädalatel nägime, et mitte ainult hispaanlased ja itaallased, eh, vaid ka need, kes, kes lähevad Saksamaale tööle, neil on raske seal oma pangakontot avada. on erinevaid traditsioone, kuid meil peaks olema siiski arvesse võetud Äh, sotsiaalse kaasatavuse küsimus äh, meil, äh, sest põhimaksekontodel on ka sotsiaalne väärtus. kui me peaksime mõtlema selle peale, et, et ei tohiks unustada lähimuspõhimõtet, me peame võrdselt kohtlema kodanikke kogu Euroopas. kõigil liikmesriikidel peaks olema selline süsteem, kui me näeme, et, et tegu on süsteemse probleemiga et ehm, et peaks olema õigus sellisele maksekontole kõikides liikmesriikides, võib-olla peaks sellega tegelema ka Keskpank. Ehm, igatahes küsimuse all on ju ehm, võrdne kohtlemine, et kõikidele liikmesriikidele kohustuseks teha, et selline süsteem ühe kasutusele võetaks. kui me soovime sotsiaalse kaasatavuse küsimus Ehm, oleks lahendatud, peame eh, tooma ka näited selle kohta, millistes riikides selline süsteem juba praegusel toimib ja ehm, miks, eh, eh, millised probleemid võivad tekkida, näiteks võiksime tuua näiteks tuua petuskeemide näited või põhjused, miks, miks näiteks selline sekundaarne võimalik olevat olema. Eh, samuti puudutab see küsimus ka eh, rahaülekandeid või näiteks eh, raha väljavõtmist panga, pangaautomaadist ning selle teine selle raporti küsimus puudutab ühist turgu ning küsimus on siis selles, et kuidas pangainfot piiriüleselt kasutatakse, see puudutab näiteks ka äh, üliõpilasi ja töötajaid, kes liiguvad riigist riiki. E, SEPA süsteem, mida me arutame juba mitu aastat, peab pisut küpsema, ärgem hakakem Eh, seda, eh, ärgem hakakem nüüd eh, sellele kohe lõpu peale tegema, kui liikmesriigid näiteks ei suuda seda süsteemi lühia, kiiresti sisse viia, siis tuleb paluda Euroopa Komisjoni, et ta võtaks vastu õigusloomelise otsuse, mis, mis piiriüleseid ülekandeid lihtsustaks. kui me soovime näiteks piiriüleselt pangakontot muuta tuleb äh, nõuda läbipaistvust ja samuti ka äh, võrdlusvõimalust. Äh, tarbija võib võita ainult siis, kui ta näeb, et on olemas terminoloogilised kattuvused ja me ei saa välja pakkuda väga sõnaliselt, väga sõnasõnalisi, väga täpseid kohustusi me ei soovi bürokraatiat suuremaks paisutada, me ei tohi pankadele täpselt ette kirjutada, et millised punktid ja komad peavad nende, peavad nende tegevuses eh, ette tulema. me ei tohi puudutada ainult teatud liikmesriikide tarbijaid see asi puudutab siseturgu, eh, seega ta puudutab kõiki Euroopa kodanikke, aitäh. Thank you very much uh,. Now for the Greens, Sven. suur tänu ja nüüd Roheliste nimel saab sõna Sven Kiigold. siin rea-, siin reas on rohelised mul eespool kui konservatiivid, nii et seekord siis sedapidi mul on jäänud mulje, et kui Kamal ja mina oleme variraportöörid, saab tema sõna alati pärast mind, see on kõik väga kummaline. Werner. natukene mm, liiga julgeks läinud pärast äh, pühapäeva, aga tõsi on, et see oli juba enne ka nii kõigepealt ma tahaksin rõhutada seda, et äh, fraktsioonide ülene toetus äh, sellele oli suur, tegemist on äh, parlamendi äh, ühtse algatusega, esialgu koostasime algatusraporti ja siis tegi komisjon ettepaneku, aga nüüd ma olen selles protsessis natukene pettunud, ma lihtsalt ei usu, et nõukogu selle asjaga tegeleb ja nii et kui meil aega on, siis võib-olla komisjon saaks sõna võtta ja võib-olla peaks ka nõukogu võtma sõna täna ja ütlema, kuhu nemad on selle asjaga jõudnud. üsna mõttetu on ju see, kui meie siin oma töö ära teeme, aga tulemusi nagu ei tule asi on äh, tegelikult äh, sama paljude asjade mm, puhul, mis on seotud tarbija küsimustega. üsna kummaline äh, see, kuidas nõukogu väga valikuliselt läheneb teemadele ja justkui ei, ei pea seda seadusandlustegevust piisavalt atraktiivseks. nüüd teine märkus õigusliku aluse kohta ja mida see nagu ütleb ja lähen nüüd üle saksa keelele, ütleb kõneleja, sellepärast et härra Langen sellest täpselt ka aru saaks. jah, ma räägin hea meelega vahelduseks ka saksa keelt. ma tahan kõigepealt öelda, et äh, mul on väga hea meel, et äh, oleme jõudnud siin ühele meelele jällegi, sest veel enne, kui te variraportööriks saite, siis äh, nägin ühte pressi teadet teilt, kus te suhtusite väga negatiivselt kogu sellesse teemasse. et äh, mul on väga hea meel, et äh, oleme nüüd äh, siiski tagasi jõudnud ühele meelele ja oleme samal arvamusel, et siseturu või tarbija juurdepääs siseturul on oluline ja siin ei ole ka mingit vastuolu, sest et äh, Ehm, see kaitseb ka tarbija õigusi vastavalt artiklile sada neliteist, nii et põhimõtteliselt on see hea lähenemine. mind üllatab äh, siinkohal aga, et äh, ette, muudatusettepanekus see kõrge tarbijakaitse tase, see seatakse küsimuse alla. ja artikli kolm juures on siin äh, küsimuse, kuivõrd peaksid nüüd äh, äh, tasud olema läbipaistvad, see puudutab mida põhimaksekontodega maksukontode üleviimist. ja mitmed kolleegid on siin artikli kolme juures äh, ALDE konservatiivide reformistide rahvapartei kolleegid on, on siin püüdnud seda tarbijakaitset vähendada, sama küsimus on ka tasude puhul, et artikkel viis, siin on samuti ettepanekuid, et peaks vähendama, nõrgendama tarbijakaitset selle kohta, kui täpselt need tasud peaksid olema äh, selgitatud ja artikkel seitse, siin on äh, Euroopa Komisjon teinud ettepaneku, et äh, peaks olema sellised võrdlevad veebilehed, mis võrdlevad neid tasusid. minu meelest on see väga küsitav, et siin äh, võrreldakse võrreldamatut. et siin võrreldakse panka, mis, mis pakub ainult ühte teenust, võrreldakse pangaga, mis pakab, pakub suurt teenuste paletti, nõustamist. nii et minu meelest peab siin rääkima ka sellest, et milliseid kriteeriume peaks kasutama selliste võrdlus veebilehtede äh, puhul sest äh, vastasel juhul ei ole see võrdlus äh, mõistlik. edasi oluline küsimus, kes peaks seda maksekonto teenust pakkuma? minu meelest on täiesti mõistetamatu see arvamus, et äh, piisab sellest, kui üks pank liikmesriigi kohta seda teenust pakub. minu meelest see moonutab turgu. kui ma jätan siis äh, nii-öelda mm, raskeloomulise kliendid ühele teenusepakkujale ja teised äh, ei pea nendega tegelema, siis see on minu jaoks arusaamatu. Saksamaal on mitmetes äh, liikmesriikides ja ma toetan siin ka Werner Langenit, et, et kui on tegemist hoiukassadega, siis ähm, siis kui on vaja tegeleda selliste keerukate tarbijarühmadega, siis peaksid kõik nendega tegelema, need kulud tuleks kõigi vahel jagada äh, edasi, raportöör äh, oli ka seisukohal, et äh, tuleb, äh, kõik peavad pakkuma seda maksekonto teenust. nüüd edasi toetan seda, mida te süüte vaka, et mit-, mitte ainult Rumeenias ja Bulgaarias ei ole seda probleemi tasudega, vaid see on ka piiriüleselt see probleem, meil on ka Saksamaal see probleem, et paljud põgenikud, neil ei ole juurdepääsu põhimaksekontole. ja sellepärast on meie jaoks oluline, et see mõiste inglise keeles legal resident või siis ähm, õiguspärane elanik, et, et see äh, õigus maksekontole oleks ka neil, kes ei ole elanikud õiguslikus mõttes, aga kes siiski võivad olla majanduslikult aktiivsed riigis. siis on siin veel küsimus, äh, mis puudutab rahapesu, tahaksin selle kohta öelda, et, et Jürgen, me oleme juba peaaegu terve aasta otsanud ühel arvamusel, aga nüüd tundub, et oled äh, liigselt äh, liberalismist läbi imbunud. muidugi ei ole rahapesu ainult äh, prokuratuuri ja politsei küsimus, vaid see on ju ka äh, õigusaktides kirjas, et ka pangad äh, peavad siin vastavaid äh, kontrolle läbi viima. me räägime parajasti sellest, kas peaks looma re-, vastavad registrid erinevates valdkondades, sest siin tuleb tõesti jälgida, et see kohustus ei oleks mitte ainult asutustel, vaid sel hetkel, kui toimub äriline tegevus, siis äh, peab ka äh, krediidiasutustel olema teatud äh, vastutus. aga siin tuleb väga ettevaatlik olla. et, et siin ei oleks võimalik neid vastutusi enda kaelast ära veeretada neil asutustel. ma arvan, et me peaksime võimalikult kiiresti tegutsema, et nõukogul ei oleks võimalust leida ettekäändeid, et mit-, et mitte äh, seda, äh, mitte lõpetada selle, selle direktiiviga veel äh, selle ametiaja jooksul. ja me ei peaks, finantsturgu käsitlevad äh, käsitlev regulatsioon ei peaks tegelema siis ainult finantsjärelevalvega, vaid ka muude küsimustega, nii et oleks hea, kui me saaksime selle küsimuses siis lõpuni jõuda. suur tänu! okei okay,, thank you very much! suur tänu! nüüd äh, sa, Ed. suur tänu, proua esimees! üsna mitu äh, küsimust on juba välja toodud, läbipaistvus ja võrreldatavus äh, tasude puhul on tõesti väga oluline, aga üks asi tekitab mulle jätkuvalt muret. nimelt, kui üks laenab üheksakümmend eurot kellelegi ja tahab, et kahe nädala pärast makstakse tagasi sada, äh, see tähendab siis umbes äh, kaks tuhat protsenti see Äh, aga äh, kui vaadata mõistlikkuse seisukohast, siis see olekski täiesti mõistlik, nii et tõesti, me peame erinevatesse kultuuridesse süvenema, see on erinevates riikides väga erine, erinev lahendus leitud sellele ja seega ma olen nõus nende kolleegidega, kes ütlevad, et see peaks olema liikmesriigi põhine nüüd äh, äh, maksekonto vahetamine, panga vahetamine, ma olen nõus Alde kolleegiga selles küsimuses, sellepärast et äh, kas, kus see nõudlus peaasjalikult on, vajadus selle järgi tekib siis, kui inimene äh, kolib äh, ühest äh, riigist teise, ma tean, et pangad kaebavad alati äh, kulude pärast ja meie oleme Ühendkuningriigis võtnud juba kasutusele seadusandluse, et äh, peaks olema automaatselt võimalik maksekontot vahetada. mina kuskil kaks aastakümmet tagasi töötasin ka pangas ja me siis juba kasutasime koode, mis olid äh, umbes kakskümmend aastat vanad, nii et kui te vaatate äh, seda, et kuidas see süsteemide vahetamine tegelikult toimub, siis see võib tõesti olla väga pikk äh, protsess, aga me peame vaatama, kas selle järgi on vajadus, kui tulevikus on vajadus, siis me peaksime seda tegema, praegu me räägime sellest vajadusest siiski ähm, ühe liikmesriigi äh, sees äh, maksekonto vahetamist. olen nõus sellega, et peab näitama mingisugust seost liikmesriigiga sellepärast, et muidu äh, on tulemuseks see, et need, kes palju rändavad, igal pool avavad maksekonto kahekümne, kakskümmend kaheksa liikmes, kahekümne kaheksas liikmesriigis. aga täiesti selge on see, et keegi, kes tahab maksekonto avada ühes või teises riigis, peab selle riigiga teatud sidemeid omama. aga veel paar märkust me peame asjale lähenema ühisturu perspektiivist. peame olema loovad, kuidas tagada see, et, et tõesti see äh, tehingute viibimine, et, et selle, et need kulud oleksid väiksed. Ingl-, praegu Inglismaal võetakse mul äh, teise liikmesriiki saada, saa-, saatva makse eest umbes üheksa naela, varem võtsid, nüüd on see kuskil neli naela, me peaksime tegelikult jõudma olukorda, kus see on tasuta, et ma ei peaks avama teist äh, maksekontot, see kõik tuletab mulle meelde seitsmekümnendad aastad kui ma rõ- äh,, entusiastlikuna tööle äh, asusin, ma mõtlen siin äh, praegu ka oma isale, kes oli sisserännanu viiekümnendal aastal, talle tšekid näiteks üldse ei meeldinud, kreedikaardid talle ei me-, krediitkaardid talle ei meeldinud, talle meeldis ikka sularahas arveldada. ja mulle üldse tekib küsimus kõige sellega, et miks me hakkame karistama inimesi, kes äh, sularahas maksavad, kas pangas või kuskil mujal. üsna tihti äh, võetakse tänapäeval äh, paberarve eest lisaraha ja makstakse raha ka selle eest, et sa maksad sularahas Äh, mitte ei tee äh, ülekannet maksekontolt ja siis on samas probleem sellega, et meil ei ole piisavalt juurdepääsu maksukontodele, nii et me ei tohiks karistada inimesi, kes äh, sularahas maksavad ja mõneti ma tahaksin siiski tõesti pöörduda tagasi seitsmekümnendasse, kus veel ei trahvitud inimesi sularahamaksete eest ja me üsna kri-, tihti kritiseerime pankasid, ütleme, et klienditeenindus on väga kehv ja usaldus pankade vastu on väga väike ja samas teisalt ütleme, et pangad, hea küll, meil ei ole pädevust teie üle, aga me tahaksime, et te teenindaksite kõige raskemas olukorras olevaid inimesi. tegelikult me peaksime toetama konkurentsi eh, suurenemist pankade vahel ja tehnoloogiast me ei ole ka rääkinud, me peaksime toetama tehnoloogiat tulevikus, näiteks Aafrika on mobiilmaksete ja mobiilpanganduse osas eh, esirinnas, kuidas me saaksime anda võimaluse vaestele inimestele ka äh, eh, mobiilmakseid teha et see oleks nende jaoks odavam ja nüüd äh, kliendikaardid poodides. Te teate, et äh, on võimalik äh, kliendikaardiga ka maksta elektrooniliselt äh, Äh, oma ostude eest. Äh, nii et kui inimesel ei ole maksekontot, siis võib äh, võtta endale kliendikaardi, millega saate poes maksta ja sularaha sissemakseid teha selleks, et sellel kaardil oleks kogu aeg raha. jällegi seitsmekümnendad aastad, me ei tohiks unustada seda, eesmärgiks on konkurentsi suurendamine pankade vahel, mitte me ei tohi anda lisavõimu pankadele tarbijate üle, eriti kõige ebasoodsamas olukorras olevate tarbijate üle. suur tänu, Sambo Terhot ei ole Äh, kõik tahavad, kes veel saalis on, sõna saada, nii et nimekiri on pikk. Astrid Lulling saab järgmise sõna, ma loen kõigepealt ette, kes on nimekirjas, siis te teate Astrid Lulling, äh, Catherine Steiler, mina ise, Peeter Siimon, Jean-Paul Gosses, Werner Langen äh, lehvitab siin justkui nagu ta tahaks uuesti jälle sõna. hea küll. noh, öelda Astridile siis, mis sa tahad öelda ma teen väga lühidalt, äh, sellepärast et eelkõnelejad äh, juba üsna äh, paljud põhiprobleemid tõid välja, eriti Werner Langen, tema sõnavõtuga ma olen täiesti nõus ja ma sugugi ei arva, et siin saalis on keegi, kes oleks vastu sellele, et me võtame Euroopas normid vastu seoses kodanike mm, juurdepääsuga põhimaksekontodele. mõte on hea, mõistlik ja ma toetan seda täiesti. aga äh, selleks, et kogu see asi oleks edukas ja selleks, et pangandustööstus ja finantstööstus hakkaks seda rakendama igal pool, tahaksin ma siiski, et äh, me ei läheks liiga kaugele. ja et äh, me ei teeks raskeks või siiski võimatuks seda, mida me peame oluliseks juurdepääse äh, põhimaksed, põhipangandusteenustele, nimetagem seda siis niimoodi, on võimalik ainult öö, äh, öö, äh, iga kodaniku elukohariigis, minu meelest on see täiesti ilmselge. Te ei kujuta ju ette reeglit, mis ütleb, et igal taanlasel peab olema õigus öö, võimalus avada konto ükskõik millises liikmesriigis. minu meelest öö, on see täiesti ebapraktiline lahendus ja minu jaoks on see isegi äh, rumal lahendus. me peame tagama miinimum juurdepääsu pangateenustele. võib-olla minu naaber või teised kolleegid nendel võib-olla olla liikmesriik kahekümne, arve kahekümne kaheksas liikmesriigis, sellepärast et nad suudavad täita sellega seotud tingimused, aga kui me räägime põhimaksekontost, siis tõesti peab selle piirama liikmesriikide elanikega, sellepärast et mu, igasugune muu lahendus on ebapraktiline ja isegi äh, Äh, eksitav, sellepärast et see toob kaasa tohutud kulud ja need kulud äh, kantakse edasi klientidele ja ma olen täiesti nõus Werner Langeniga. nõus olen ka temaga selles osas, et äh, tegemist ei peaks olema ühe ainsa pangaga liikmesriigi kohta. sellepärast, et siis võib see pank saada teatud kehva maine endale külge äkki hakatakse seda nimetama vaestepangaks või millekski taoliseks. see võib selle panga maine täiesti põrmustada ja ma arvan, et kõik pangad peaksid olema kohustatud selleks. natukene üllatas mind äh, see, äh, mida öelda äh, piiriäärsete elanike kohta Luksemburgis on meil umbes kakssada Ehm, kuuskümmend tuhat piirialadel elavat inimest, äh, meil kokku on umbes ju üldse ainult pool miljonit elamist ja mulle tundub, et äh, mitte kellelgi ei ole seni olnud raskusi avada põhimaksekontot riigis, kus nad elavad, vabandust, kus nad töötavad ja kus nad oma öö, ehm, makse maksavad ja kus sotsiaalkindlustus nende jaoks on tagatud. ma ei näe siin probleemi. kui on riigid, kes tekitavad takistusi piiriäärsetele elanikele, no teil ei ole üldse probleeme äh, kontodega, te võtate kõik inimesed vastu. ei, kui sina oma musta rahaga tuled, äh, siis sa ei saa mitte midagi meilt äh, ära un-, unusta ära. helikopterist piisab, ei, ei, no tõsi, on ju tõsi. ütlen saksa keeles siis mina tahaksin küll, et kõik äh, riigid oleksid nii karmid äh, vastuvõttude vastu nagu meie. see on nüüd täitsa uus asi, ütleb härra Verelang, ei ole, selliseid lollusi ei tohi levitada. meie oleme väga karmid Luksemburgis. Da weißt du, dass du nicht mit dem Falschen kommst. Äh, dans le même ordre d'idée, il me paraît aussi logique. mulle tundub täiesti loogiline ja mõistlik lihtsustada äh, konto vahetamist ühest pangast teise, äh, sellepärast et ähm, praegu on sellele väga palju takistusi äh, takistused peaasjalikult finantsinstitutsioonide endi poolt, sellepärast et nad tahavad klientidest kinni hoida, aga Äh, me peame siiski äh, toetama seda, et Euroopa Liidus oleks võimalik nii kiiresti kui võimalik äh, vahetada pangakontot. ma ei pidurdaks mitte kuidagi piiriüleseid tehinguid, aga me ei saa eeldada seda, et maksekontot oleks võimalik Euroopa üleselt vahetada niisama kiiresti kui liikmesriigi siseselt Äh, me peame siiski arvestama seda, et siseriiklik turg on natukene teistsugune. ühte asja ma tahaksin veel öelda kolleeg Kiigoldile, ütlen saksa keeles. härra Klutele äh, heideti ette liigset liberaalsust. aga ma pean ütlema, et siin peavad rohelised mõtlema sellele, miks nemad said Saksamaal vähem hääli kui vasakpartei. okei okay,, Astrid, you finished? Astrid, lõpetasid või? noh, siin käib jälle vastastikune ähm, nääklemine. Catherine, äh, noh vastas samaga. ma tahaksin öelda sellele, mida ütles proua Lulling, see maksekontode ülekandmine, see tekitab äh, must tõsiseid küsimusi. ja äh, arvestades tehnoloogiat ettevõtete sees, äh, praegu seda tehnoloogilist võimalust veel ei ole, ei ole võimalik sama maksekontot omada ja seda üle kanda teise panka, kui te seda soovite liikmesriigi sees, Ühendkuningriigi võttes äh, ähm, siin äh, näiteks jah, maksekontosid on vahendatud ja tehniliselt läheb selleks ainult üheksa päeva. minu küsimus komisjonile, kas te kavatsete läbi viia äh, teostatavusuuringu maksekontode ülekandmise osas? praegu see ei ole võimalik aga tulevikus see tehnoloogia ilmselt on täiesti olemas ja kas te võiksite uurida, et kas see oleks üldse teostatav? teine asi nüüd need maksekontod, ja ma võiksin teid siin äh, surnuks äh, äh, rääkida äh, Hiina maksekontodest äh, Äh, vabandust, laste maksekontodest. Euroopa Liidus laste, lastele avatud maksekontode süsteem, seda me peaksime uurima, nemad on meie kõige haavatavamad tarbijad, aga näiteks kui mõni vanavanem tahab avada maksekonto lapsele säästude kogumiseks, siis selles osas ka meil ei ole veel selgust majas. ja nüüd äh, äh, krediidiühingud äh, Äh, väga paljud on liikmed krediidiühingutes, mina olen ka oma äh, kohaliku krediidiühingu liige, äh, aga nad on väiksed, annavad väga head teenust, pakuvad ja me ei taha õõnestada nende tööd, suur tänu. Sven Kiigold, Astrid, suur tänu soovituse eest ma nüüd, kui härra Seehofer välistas koalitsiooni läbirääkimised rohelistega, mitte aga vasakparteiga, tõenäoliselt on see seotud äh, sellega, mida te just mainisite ja ma nüüd vasakpartei asemel äh, oleksin väga ettevaatlik. okei okay, uh,, now let's proceed, I put myself. Läheme edasi ma olen iseennast ka pannud äh, nimekirja, sellepärast et olen esitanud mõned muudatusettepanekud. ka mind huvitab äh, see mõte, et äh, on võimalik ette luua maksekonto enne, kui sa veel teise riiki lähed. näiteks üks minu poegadest pidi eh, seda tegema laupäeval muuseas alles, ta läheb Iirimaale tööle ja tõesti väga närvi ajab see, kui ei ole lihtne avada maksekontot enne, kui sa sinna kohale jõuad, sinna riiki, aga tõesti, tõeline seos selle riigiga peab olema, sul peab olema tõend selle kohta, et sa lähed sinna tööle või lähed sinna elama, mis iganes põhjusel. Eh, seos tuleb tõestada ja siis peaks olema võimalik üsna lihtsalt eh, see maksekonto avada ja kui on selge, et sa ei tee seda rahapesu eesmärgil. see on üldine märkus, ei puuduta mitte ainult põhimaksekontosid, vaid kõiki arvelduskontosid. kui me nüüd hakkame piirama seda sellega, et igas liikmesriigis peab olema vähemalt üks põhimaksekontode pakkuja, siis peab tegemist olema ju piisavalt suure öö, ähm, pangaga, et kus iganes sa liikmesriigis elad, on sul juurdepääs sellele. mõttetu on üks teenusepakkuja välja valida, eh, kellele juurdepääsu saamine on väga keeruline. nii et ma ei ole sugugi veendunud, eh, mis on see lahendus, et kas eh, me ütleme tõesti, et kõik pangad peavad seda teenust pakkuma, aga kui me seda valikuteed ei vali, siis me peame väga täpselt äh, sõnastama ära, milline see üks ettevõte peaks siis olema. ja siis on väga oluline ka see, mida öeldi tarbijate harimise kohta. Ähm, me peame inimesi koolitama selles osas, kuidas maksekontosid kasutatakse. üks pettus, äh, millega ma olen tegelenud, on see tšekkide ähm, pettus, kus äh, kirjutad tšehhi, tšekile alla ja siis esitad kellegi teise nimel selle kellegi teise arve jaoks. Äh, vot see, seda kasutati väga palju ja tuleb inimestele selgitada, mida nad saavad teha ja mida nad ei saa teha tšeki või teiste vahenditega. kuidagi tuleb ju inimestele seda selgitada, kui nad on pärit äh, keskkonnast, kus arvelduskontosid ei kasutata muuseas, minu enda kogemus, ega minu pank mulle ei õpetanud, kuidas äh, arvelduskontot kasutada, mu ema õpetas seda, kuidas see käib. nüüd läbipaistvus ja tasude võrreldatavus, ma arvan, et me siin me peaksime olema natukene paindlikumad selles osas, mis on lubatud äh, seda on öelnud ka teised, äh, ma ei tea, miks ei ole võimalikud siis laiemad võrdlused toodetega, mis on pärit teistest aspektidest, teistest valdkondadest. ja see, kui me piirame selle ainult pangandusteenustega, siis see on natukene problemaatiline. ja ma ei tahaks olla väga ettekirjutav selle veebilehekülje osas, olgu see avaliku erasektori oma, ma ei saa aru, miks me peaksime seda liikmesriikidele hakkama ette kirjutama. niikaua, kuni on selgitav veebilehekülg, sellest ju piisab, kui see teenib oma eesmärki, siis sellest piisab, meie peame äh, asja mõtte ära defineerima, mitte midagi muud ette kirjutama. ja alati, kui me räägime äh, pangakontode puhul rist äh, tegutsemisest, äh, kui me vaatame vaba pangand- äh,, vabandust äh,, Eh, seda, kuidas paljudes liikmesriikides pangandus eh, on tasuline, eh, kas maksavad see, need teenused kinni hingematva hinnaga need, kes on krediiti võtnud pangast või maksavad selle kinni siis VKE-d kes eh, ei saa siis vähendada mm, pangandustasusid, suurettevõtted seda ju saavad. sellele me keskendusime juba siis ka, kui me eelmise mandaadi ajal rääkisime makseteenuste direktiivist, me pöörasime oma tähelepanu sellele ja mulle tundub, et see probleem on lahendamata, sellepärast et VKE-de tehing pankadega on üsna tihti eh, väga kehv, sest et keegi peab ju kinni maksma privaatpanganduse suurklientidele ja väga paljud inimesed äh, siin kojas hääletasid võib-olla privaatklientidena äh, pankades, mitte VKE-de esindajad ja ma arvan, et äh, need kulud ei peaks olema kantud kellelegi teisele. teine asi on see, kui pank hakkab siin risttoetusi kasutama. nüüd, kui juba on liikmesriikides paindlikud süsteemid paigas, siis need süsteemid peaksid paika jääma. ma arvan, et me ei peaks hakkama äh, rääkima siin ka lisaettekirjutustest, kui kellelgi on parem süsteem paigas kui esi, meie poolt välja pakutud süsteem, siis see peab alles jääma ja võib-olla liikmesriigid ähm, siis äh, võivad edasi arendada meie baas- või miinimumnõuete abil äh, paremaid tooteid ja viimasena ma ütlen esimehena, et tegemist on direktiiviga ja kui on vaja lisainformatsiooni selle kohta, kuidas liikmesriigid on üle võtnud äh, selle direktiivi osad, siis ma tahaksin siia sisse artiklit, äh, mille kohaselt me saame seda paluda, see on see standardsõnastus EKONi puhul, finantsteenuste puhul olnud ja äh, seda piiratakse just nimelt finantsteenustega, sellepärast et järelevalveasutustel on siin teatav roll. Nemad on need, kes kontrollivad, kas äh, asi on õiguspärane. Peeter Siimon järgmisena suur tänu, proua esimees. Äh, mul on küll, ma küll hea meelega veel ütleksin midagi Saksamaa arutelu kohta, aga äh, siiski püüan seda mitte teha. kuid mis puudutab liberaalset ähm, ähm mõtlemist või, või seda, et keegi võiks avada kakskümmend kaheksa maksekontot kõigis liikmesriikides, see on minu meelest täiesti arulage mõte, ma, ma ei suuda endale üldse ette kujutada, miks keegi peaks seda tegema. et selline põhimaksekonto, meil on ainult kõige põhilisemad funktsioonid, no olgem ausad, miks peaks keegi tahtma igas Euroopa Liidu liikmesriigis sellist kontot? ja minu meelest selline arutelu selle eesmärgiks on lihtsalt kitsendada seda väga laia ettepanekut, komisjon on teinud. ma arvan, et äh, me peaksime siin äh, püüdlema laiendamise poole, et äh, tugevdada siseturgu ja jälgida seda, et võimalikult paljudel inimestel oleks selline juurdepääs, mitte ainult neile, kelle, kes elavad mõnes liikmesriigis ja mitte ka need piirialadel elavad inimesed, vaid ka näiteks eluasemeta inimesed liikmesriigi sees, inimesed, kellel võib-olla ei, ei ole ei eluaset, ei, ei töökohta ega ka kontot ja siis nad, kuidas nad sellisest olukorrast üldse välja pääsevad ja me peame andma selle juurdepääsuvõimaluse ka inimestele, kes ajutiselt viibivad mõnes liikmesriigis, sest ja kes veel ei tea, kas, kas na, see on ajutine viibimine või nad soovivad siia jääda kui võtame näiteks tööotsingud, see on ka erinev, erinevates liikmesriikides, Saksamaal on üsna lihtne ja mujal võib-olla mitte. ja kui näiteks inimesed tulevad äh, tööd otsima, ei ole kindlad, kas nad äh, jäävad kolmeks kuuks või terveks aastaks, siis peaks see lihtsustama neile juurdepääsu maksekontole, nii et inimestel oleks ka parem juurdepääs erinevate liikmesriikide tööturgudele, minu meelest äh, oleks see ainult äh, õige, kui me siin mõtleksime laiemalt ja mitte ei piiraks. ja äh, ma arvan, et ei ole ka õige mõte, et ainult mõned üksikud pangad seda teenust pakuksid igas liik-, liikmesriigis ja seda, selle pärast, et nagu juba öeldud, ei tekiks sellist mainet äh, teatud pankadele, et need on vaeste pangad. ja ähm, ma arvan, et äh, oleks ainult õiglane, et äh, kõik finantsasutused, kes, kes asuvad selles liik-, liikmesriigis, neil oleks see kohustus võimaldada juurdepääs põhimaksekontole. edasi, mis puudutab tasusid, siis arvan, et pädevad asutused peaksid ähm, siin määrama teatud äh, piirangud, et pankadel ei oleks võimalik oma tasude struktuuriga tõrjuda eemale teatud mittesoovitavaid äh, kliente. ja lõpuks äh, kui mõnda, mõnele kliendile ei anta võimalust põhimakset kontole, kui ta lükatakse tagasi panga poolt, siis peaks tal olema paremad võimalused teada saada põhjustest, miks ta tagasi lükata ja samuti, et teda informeeritakse ähm, õigusvahenditest, õiguslikest sammudest, mida ta saab võtta. ainult siis saavad tarbijad seda õigust kontole ka äh, praktikas kasutada. Uh, Jean-Paul Gauzes Jean Paul Gosses, palun järgmisena. suur tänu, proua esimees, mõned märkused üldist laadi. mulle tundub, et ma ujun natukene vastuvoolu, aga mis siis? minu meelest on väga oluline, et selle tekstiga me jõuaksime ühele poole nii kiiresti kui võimalik, see on meie kol-, kodanike jaoks väga oluline, nad peavad nägema, et me tegelema, tegeleme ka nende asjadega, mis neid puudutavad pangandusmaailmas. aga see mm, makseteenuste direktiiv, sellest me rääkisime ju varem ja seoses ma tahaksin öelda, et äh, makseteenus ei ole mingisugune avalik teenus, vaid äh, see on äriline teenus ja me ei või endale ette kujutada, et selles valdkonnas me hakkame tööstusele piiranguid peale suruma, mis lähevad kaugemale turu äh, tavalistest piirangutest. kõik, mis on seotud sotsiaalse kaasatusega, on muidugi legitiimne ja neid ma alati toetan ja toetan ka seda, et makse, põhimaksekonto peaks olema tasuta. aga samas me ei peaks praegust arutelu ära kasutama selleks, et piiranguid äh, tõsta ja kulusid tõsta äh, äriühingute jaoks, äh, sellepärast et see asi ei hakka siis toimuma. kui me räägime SEPA rakendamisest sepa läks palju kaugemaks maks-, palju kallimaks maksma kui euro kasutuselevõtt. Äh, me ei tea täpselt äh, neid äh, andmeid, aga see on läinud tegelikult informaatika ja koolituse osas, pankades läbi viidud koolituse osas rohkem maksma kui euro kasutuselevõtt. igasugune innovaatilisus, ma toetan seda, aga iga novaatorlik samm maksab ja me peame kulud vastandama kasulikkusega ja me peame võrdlema seda, kui palju see läheb maksma e, ja et kas see asi on seda väärt, kas me saame e, sundida pankasid lubama lõpmatus, e, lõpmatul hulgal lubada piiriüleseid makseid. mil-, mis on meie eesmärgiks, meie eesmärgiks on ju lihtsustada maksekontode avamist näiteks tudengitele ja töötajatele, kes töötavad mõnes liikmesriigis ja ma selles mõttes, ma arvan, et see ei ole nii raske, kui ette kujutavad. aga ülejäänu osas, äh, ma arvan, me peaksime siiski jääma mõistlikuks. me ei taha, me ei tohi luua äh, mit-, mingisugust erakordselt bürokraatlikku süsteemi, mis lõppkokkuvõttes läheb maksma ja klient äh, kaotab sellest on täiesti selge, et meil on selgus äh, pangandusküsimustes, aga me peame siiski tagama ka selle, et meie ettepanekud on mõistlikud äh, ja et selle, see dokument ei muutu rakendamatuks. ma lugesin siin hiljuti äh, ühe panga, kus mul arve on äh, kasutustingimusi, ma ei saanud sellest mitte midagi aru, ma ei lugenud seda. ja kui me nüüd lisame sellele veel asju sellesse dokum-, dokumenti, siis on tulemuseks see, et mitte keegi ei hakka seda dokumenti iialgi lugema. ja ma tõesti soovin, et me saaksime asjaga ühele poole nii kiiresti kui võimalik, me peame äh, aga keskenduma põhipunktidele, sellele, mis puudutab sotsiaalset kaasatust ja mis puudutab äh, seda loomulikku tavapärast äh, liikuvust, kas me hakkame nüüd siseturus, äh, turu kontekstis hakkame restoranidele peale seda, et nad hakkaksid oma menüüsid kahekümne neljas Euroopa Liidu keeles esitama, minu meelest see ei ole ju mõistlik ja samamoodi peaksime olema mõistlikud pankade poolest Äh, loomulikult me võime pankadelt nõuda nii mindagi, mõndagi, sellepärast et me anname ju oma raha neile, aga saame siiski nõuda ainult mõistlikke asju minu meelest, suur tänu. ma äh, olen äh, isegi saatnud pangajuhtidele tagasi nende tingim-, lepingu tingimused, öeldes, et te teete vist nalja. sa soovid vist midagi lisada raportööri? jah, väga lühidalt see küsimus ei puuduta ainult Bulgaariat ja Rumeeniat, on äh, kuues või isegi seitsmes äh, liikmesriigis on nüüd vastavad regulatsioone, sellegipoolest ei ole Itaalias kuue koma kolmel ini-, kuue koma kolmel miljonil inimesel äh, maksekontod. nii et siin on tegemist ka mõtteviisi küsimusega. aga see on siiski tunduvalt alla alla kümne protsendi, aga Bulgaarias on seitse, seitsmeteistkümnendal, seitsmeteistkümnel protsendil äh, elanikkonnast ei ole kontot, Rumeenial sarnaselt, nii et äh, me ei saa mitte kuidagi takistada seda, et inimesed lihtsalt ei soovi kontot. ja äh, veel üks märkus, miks ma toetan ettepanekut, seda ettepanekut, et iga pank peab äh, pakkuma põhimaksekonto äh, avamise võimalust. see on äh, selleks, et vältida diskrimineerimist ja ma tooksin mõned näited Türgis ähm, oli aastakümneid passis ära märgitud teatud ähm, Äh, teatud etniline ja äh, usuline kuuluvus, see tähendab, et äh, konto avamisel oli kohe näha, kellega on tegemist ja Saksamaa ajaloo väga tumedast ajajärgust teame sarnaseid, sarnast näidet. Saksamaal oli ka nende kontode puhul, mille äh, Avasimi, kes sai äh, äh, toetusi, seal oli märge, nii et oli kohe näha, kust see raha tuleb, nii et sellepärast peab see põhimaksekonto, põhimõtteliselt põhimaksekonto võimaldamine olema kõigile pankadele kohustuslik um,. I... ma ei tea, kas see oli nüüd väga lühidalt, aga no hea küll, anna nüüd Inko raportöörile äh, sõna, me oleme seda asja juba piisavalt pit-, pikalt arutanud. sina esitasid samuti muudatusettepanekuid otseselt Econile. me alustasime arutelus, kui sind siin veel ei olnud, kuid me oleme pisut mures ka ajakavaga Inkos. nii et kui te ei hääleta enne novembri lõppu, siis me ei suuda seda kindlasti kohe selle mandaadi kestel äh, sellega ühele poole saada. nii et eh, me tõesti paluksime, et teie koordinaatorid eh, eh, koguneks, kes saavad kokku homme, et nad arutaks seda asja ja otsustaksid, kes soovivad osaleda, et, et saaksid asjaga ühele poole enne neljandat, viiendat novembrit. Te ei pidanud ju ootama esimeste konverentsi selleks, et asjaga tööd alustada. nii et äh, me tõesti peame edasi liikuma, kui me ei eh, tee, siis eh, edasi ei tegele, siis see läheb järgmise eh, parlamendi koosseisu kätte. aitäh, proua esimees, mul on kahju, et esimeste konverents töötab nii aeglaselt, meil läks nii palju aega, et otsuseid langetada. meie komisjonis on tavapärane, et alustame tööd siis, kui on ametlik luba seda teha, ma olen püüdnud seda muuta, aga paraku koordinaatorid enamuselt on teisel arvamusel ja sellepärast siis tekkis selline olukord, nagu praegu on. minu raporti tõlge saab valmis alles neljandaks novembriks, ma vaatan veel kord järgi nii et me ei saa hääletada viiendal novembril, see ei ole lihtsalt võimalik, sest äh, minu komitee äh, liikmed, äh, neil peab olema aega, et muudatusettepanekuid esitada. nii et paraku ei saa ma kuidagi seda protsessi ka kiirendada, kuna ma raporti esitasin inglise keeles, et siis äh, tuleb seda arvestada. aga ikka koordinaatoritega räägin veel sellest homme, kuid ma kardan, et ei ole teist võimalust, kui et hääletus tuleb lükata kahekümne kaheksandale novembrile. mul on tõesti väga kahju selle pärast, aga see ei sõltu meist, vaid äh, lihtsalt äh, sellised on protseduurireeglid parlamendis, mis puudutab esimeste konverentsi äh, otsuseid. nüüd äh, sisulised küsimused äh, siseturu ja tarbijakaitsekomisjoni komisjonis on see teema meile muidugi väga oluline, sellepärast äh, ähm, rõhun ka sellele, et siseturg ei toimiks mitte ainult ettevõtete, vaid ka kodanike jaoks, et ka nemad saaksid kasutada siseturu eeliseid. ja sellepärast on väga oluline see arutelu ja on väga oluline hoolitseda selle eest, et äh, konto üleviimine on võimalik ka piiriüleselt liikmesriikide vahel. ja et see oleks sama lihtne kui ühe liikmesriigi piires. see on üks väga oluline küsimus. teine teiseks on väga oluline see, mida ütles äh, äh, Peeter Simon, ma toetan teda, on väga palju erijuhte, on näiteks äh, inimesi, kellel ei ole elukohta, kellel ei ole aadressi ja sellepärast on neil keeruline kontot avada, kuigi nad sooviksid võib-olla kontot või näit-, näiteks äh, inimesed Rumeenias, Bulgaarias, kes elavad maapiirkondades, kus lihtsalt ei ole äh,, ei ole võimalik kontot avada, ei ole lihtsalt vastavat äh, asutust. või nagu oleme näinud äh, äh kahekümne, viimase kahekümne aasta jooksul ka Erasmuse äh, programmis äh, osalevad üliõpilased, näiteks tahavad nad äh, sõlmida üürilepingu, selgub, et see ei ole võimalik ilma pangakontota, siis pöörduvad nad panga poole ja seal öeldakse neile, kui ei ole aadressi, ei saa ka kontot. nii et see on kogemus, mida me ei taha ju anda neile noortele inimestele, kes püüavad teises liikmesriigis õppida äh, ja sellepärast on väga oluline, et tõepoolest ei esineks diskrimineerimist. ja väga oluline on ka hoolitseda selle eest, et tõepoolest ei esineks diskrimineerimist, ei oleks nii, et ainult üks pank peab seda teenust pakkuma, vaid kõik peaksid pakkuma seda võimalust äh, põhimaksekonto avada või vähemasti, et kõik äh, ähm, erapangad saaks, peaksid seda tegema. ja on ka väga oluline, et ei diskrimineeritaks äh, pankasid. sest just põhimaksekontosid on võimalik pakkuda äärmiselt soodsalt ka tasuta nii et ähm, ka need inimesed, kellel ei ole rahalisi võimalusi, ka neil on võimalus avada konto. ja nüüd lõpetuseks, meil ei ole enam palju aega. teave, see on samuti väga oluline, et kodanikud teaksid, ähm, millega nad peavad arvestama, kui nad avavad pangakonto. Need on siis need mõned äh, küsimused, mida tahtsin käsitleda mida olen ka muudatusettepanekutes käsitlenud ja äh, püüame tõesti Inkos väga kiiresti töötada, aga paraku ei saa ka mina imesid teha, nii et äh, mis puudutab ajakava, siis peame vaatama, kuidas me sellega hakkama saame, aitäh. Um, ma kavatsen nüüd äh, väga nutikas olla ajakava osas. sa ütlesid, et neljandal ja viiendal novembril on juba mm, raport saadaval tõlgitud kujul ja millal ähm, muudatusettepanekute tähtaeg? Er ma raporti olen juba esitanud, kuid äh, paraku on tõlketähtajad äh, parlamendis ka pikenenud äh, kärbete tõttu, nii et muudatusettepanekute tõlked jõuavad Inkosse neljandal novembril. kuigi ma olen juba esitanud ma, vot ma ei saa nüüd hästi aru. When the amendment deadline? ja millal on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg? Sorry, it's the eleven sixteen. Also, noch einmal von vorne. veel kord, algusest peale. tekst andsin juba ära neljateistkümnendal oktoobril siis arutatakse arvamuse eelnõu, kuusteist äh, oktoober on tähtaeg muudatusettepanekuteks neljandal novembril on siis tõlked ja kahekümne kaheksandal novembril siis on ette nähtud hääletus komisjonis. varem ei ole paraku koosolekut, muidu oleksime seda varem teinud, aga äh, kahjuks ei ole võimalik. nii et sinu muudat-, teie muudatusettepanekud on kättesaadavad ja tõlgitud kujul neljandal, viiendal novembril. kõik muudatusettepanekud. ehk siis see on enne seda, kui me hääletame ning eh, meil on lõpphääletus, kuna meie oleme vastutav komisjon, nii et eh, võib-olla saame teie muudatusettepanekuid hääletada enne, kui te ise seda teete, siis eh, saame selle teksti kätte enne oma hääletustähtaega ja kui teie hääletate äh, midagi, mis on pisut erinev sellest, mida meie hääletame, siis võime seda lihtsalt arvesse võtta kolmepoolsetel läbirääkimistel ja kahtlemata teil võib muudatusi sisse viia ka enne seda, kui asi täiskogule läheme, seal on ikka võimalus aega kokku hoida ning see aitaks äh, kaasata ka neid muudatusettepanekuid, mille te esitasite ning kui kompromissideks läheb, siis paneme need ka hääletusnimekirja see on minu meelest kõige parem lahendus. teine võimalus on korraldada erikohtumine Strasbourgis, seda me palusime samuti. me oleme seda siin komisjonis ennegi teinud, et teistele komisjonidele vastu tulla, nii et loodetavasti on võimalik asi see lahendab olukorra nii ja siis äh, pühas valguses istub seal Jürgen Glüte, kes on meil põhiraportöör, nii et ma annan nüüd äh, teile sõna, et te arutelu lõpetaksite. Äh, aitäh, ma nüüd ei hakka rääkima vasakpoolsete liberaalsusest, seda arutame mõnel teisel ajal. aga kõigepealt tahaksin tänada kommentaaride eest, need on olid üsna konstruktiivsed sõnavõtted, sõnavõtud ja minu meelest kellelgi ei olnud vastuväidet komisjoni lähenemise vastu. põhiline küsimus on leida mõistlik tasakaal Euroopa lähenemise ja lähimuspõhimõtte vahel. see on muidugi küsimus, kuidas see kesktee leida, aga minu meelest see ei ole lahendamatu küsimus. nüüd bürokraatia küsimus olen nõus, et me ei tohiks siin liialda bürokraatiaga, kuid me peame ka vaatama, et äh, see küsimus, kuidas saavutada juurdepääsu tagamine, siin on vaja teatavat bürokraatiat, eriti just juurdepääsu tagamise puhul on vaja teatud, äh, siin on teatud ähm, ettepanekuid, mis tunduvad pigem bürokraatiat pooldavat nii et äh, siin tuleb äh, veidi ettevaatlikumalt läheneda. nüüd, äh, mis puudutab seda, et kakskümmend kaheksa maksekontot kahekümne kaheksas liikmesriigis, mina kindlasti seda, seda ei tahaks, aga ma võin küll endale ette kujutada, et mõni Inglise džentelmen teeb sellise nalja, et avab kahekümne kaheksas liikmesriigis konto ja küsimus ei ole muidugi selles, et peaks olema võimalus igas liikmesriigis äh, ähm, konto avada, vaid küsimus on selles, et näiteks mõni äh, üliõpilane või inimene, kes töötab ähm, teises liikmesriigis ja on seal esialgu piiratud aja, ta soovib seal konto avada. kui tal on juba konto oma lähteriigis, siis äh, siis ei tohiks juhtuda, et tal ei ole võimalik põhimaksekontot avada teises liikmesriigis, nii et minu meelest peab siin need võimalused, need võimalused peavad olema natuke ähm, paindlikumad. see, et peab olema seos äh, liikmesriigiga, see ei ole probleemiks, vaid probleem on selles, et kui inimene läheb välismaale, aga tal on oma päritolu riigis samuti kontot olla, on sellegipärast võimalik ka teises riigis põhimaksekonto avada. minu meelest on see üsna hästi reguleeritud, aga see on põhjus, et miks ei saa lihtsalt äh, sätestada, et kui, et, et peab olema võimalus avada üks konto ühes äh, liikmesriigis või et äh, ainult oma koduriigis võib-olla põhimaksekonto, sellega rikutakse ära see võimalus, et kui inimene on ajutiselt teises liikmesriigis, ta saab seal samuti avada konto. et äh, siin tuleb see natuke teistmoodi sõnastada, aga ausalt öelda ei näe ma siin ka liiga suurt äh, takistust, et jõuaksime mingile ühisele arusaamale. lõpetuseks ähm, Strasbourgis oli kohtumisel viitas proua Esmae Soomest, et teatud eripärade, millega tuleb ka arvestada, aga et erinevates liikmesriikides on seal erinevusi. näiteks Itaalias äh, ei tohi teha ülekannet, mis ületaks tuhat eurot ja see on siis rahapesu vältimiseks. nii et, äh, et siin tuleb silmas pidada, kui äh, nõutakse rohkem konto olemasolu, siis peab äh, kodanikul olema ka võimalus nad konto avada. küsi-, see ei ole ainult sotsiaalpoliitiline küsimus, muidugi ka sotsiaalpoliitiline, aga mitte ainult, vaid siin on küsimus ka selles, et äh, mm, et selleks, et äh, raharinglused maksed ähm, raharingluses osaleda, on vaja äh, seda kontot. ja mõnedes liikmesriikides ei ole ilmselgelt kodanikel usaldust pankadesse, aga kui me tahame millegi siseturg, siis äh, tuleb siin, peab siin toimuma teatav ühtlustamine finantsturgude vahel, sest äh, äh, muidu ei jõua me kunagi mingilgi määral ühtlustatud ühisturuni. nii et jah, läbipaistvus on siin väga oluline, et luua usaldust, see on minu arvamus. jah, lõpetuseks veel üks märkus eelmisel nädalal oli mul võimalus oma naaberlinnas rääkida inimestega, kes tegelevad kodututega ja ma sain teada, et on terve hulk tööandjaid, töövõtjaid Ida-Euroopast ja kellel esialgu, kui nad tulevad Lääne-Euroopasse, neil, neil ei ole elukohta ja nad elavad äh, kodute varjupaigas äh, esimestel kuudel ja samas nad töötavad. ja ma ei tea täpselt, äh, miks see nii on, võib-olla nad ei leia korterit, seal võib olla erinevaid põhjuseid, aga neil on väga tungivalt vaja neid kontosid. et siin on tegemist tööotsijatega, kellel ei ole esialgu püsivat töökohta nii et äh, siin peab sõnastama väga ettevaatlikult, et me äh, hõlmaksime ka need inimesed. et äh, see on ka väga oluline ja ma arvan, et sellega lõpetaksin. ja ootan huviga järgnevaid läbirääkimisi variraportööridega. Thank you very much. suur tänu, Jürgen varem, ma lootsin, et me saame juba enne kuud õhtule, kuid see viimane raport on meile kõigile palju tegevust pakkunud, nii et eh, me loodame hääletada millalgi ja ma üritan välja pakkuda siis eh, alternatiivseid eh, kuupäeve E, kuid e, me ei saa neljateistkümnendaks oktoobriks ju isegi muudatusettepanekuid kätte. nii et, nii et e, oodake siis uut, uut pakku-, uue kuupäeva väljapakkumist, kuid igatahes me teavitame teid uutest kuu tähtaegadest ning kui te saate mõjutada kuidagi Inko kolleege, siis tehke seda ning järgmine kohtumine toimub millalgi tulevikus ehk siis kolmekümnendal septembril äh, järgmisel esmaspäeval kell viisteist null null, aitäh nägemist!